Right, um, good afternoon. tere pärastlõunat kõigile, alustagem oma kohtumisega, kuivõrd äh, kindlasti selleks ajaks, kui me jõuame esimese sisulise päevakorrapunktini, jõuab rohkem kolleege kohale, kõigepealt üks lühike teadaanne, ma pean vabandama äh, sellepärast, et kellelgi ei ole tõesti tänase istungi dokumente, kui nad vist ei ole neid ise välja trükkinud. probleem seisneb selles, et kõik meie dokumendid trükitakse teatavasti endiselt Luksemburis. Nad on praegu küll veokites teel siiapoole, aga kohale nad pole jõudnud, nii et ma vabandan kõigi eest, kes soovisid, et, et äh, nad ilmselt kohale ei jõua, loodetavasti ilma nende dokumentideta on võimalik ka meie kohtumist pidada. aga kõigepealt päevakorra äh, heakskiitmine, äh, mõned muudatused, üks nendest on see, et täna arutelule ei tule Langeni raportit äh, tuletusinstrumentide kohta. see on arutelul kaheksandal märtsil Strasbourgis sellega seoses võime päevakorra ilmselt niimoodi vastu võtta. teine päevakorrapunkt täna koosolekute protokollide kinnitamine üheksandast, kümnendast novembrist, kahekümne kolmandast novembrist ja seitsmendast detsembrist. ilmselt tundub, et me jõuame need, nende protokollidega ka tänapäeva varsti. kellelgi kommentaare ei ole, need on vastu võetud ja nüüd juhataja teadaanded. ma olen juba öelnud teile et on tulemas äh, esmaspäeval, kaheksandal märtsil äh, erakorraline komisjoni koosolek, seda kell üheksateist null null ja päevakorrapunkt on siis just nimelt Langeni raport äh, tuletisinstrumentide turgude kohta ja edasiste poliitikameetmete osas. pange see endale siis palun kirja. ja nüüd päevakorrapunkt number viis puudutab see ühist käibemaksusüsteemi seoses arvete esitamist käsitlevate eeskirjadega ja raportööriks on härra Kaasa. suur tänu, proua esinaine. muudatusettepanekuid meil palju ei olnud selle raporti jaoks ja need, mis esitati, olid iseenesest suhteliselt hästi arusaadavad, annan endast parima, et lühidalt teha ja võtan ette kõige problemaatilisemad küsimused. kümme lisamuudatusettepanekut esitati, kaks nendest minu muudatusettepanekule. mina esitasin muudatusettepanekuid, mis aitaks äh, VKE-del kasutada kassapõhist äh, äh, arvepidamist. see skeem annab võimaluse VKE-dele arvestada käibemaksu nende maksete alusel, mille nad on saanud ja mille nad on teinud, mitte siis äh, Äh, maksuarvete alusel ja seega kohustatakse liikmesriikidel andma VKE-dele see võimalus. see tähendab seda, et VKE-de töö on senisest paindlikum, nad saavad ise valida, milline meetod nende jaoks kõige parem on ja see vastab otseselt äh, VKE-de äh, algatusega samuti. muudatusettepanekud on esitatud ka selleks, et pikendada seda perioodi, millega, mille jooksul arved peavad olema paigas, nimelt et kuueaastane, vabandust, vähendada, nii et kuueaastane periood vähendatakse kolmele või viiele aastale, ma arvan, et arvete hoidmine äh, alalhoidmine ei peaks olema väga suur probleem iseenesest ettevõtetele, eriti kuivõrd nad on kõik ähm, tulevikus elektroonilised kahe tuhande kaheksanda aasta aruannete kohaselt äh, on näha, et äh, see periood, kus arveid tuleb alles hoida, on liikmesriigiti väga erinev, viiest seitsme aastani komisjoni eesmärgiks on seda reeglit ühtlustada ja ma arvan, et kui me võtame keskmise ehk siis kuus aastat, oleks see õiglane kompromiss liikmesriikide vahel minu meelest oleks sellest väga suur äh, abi ettevõtetele, kui nad saaksid äh, arveid säilitada elektrooniliselt ja seega ma olen nõus kõikide nendega, kes esitasid äh, muudatusettepanekud selle asja selgitamiseks. olen valmis sellega seoses siis teksti sõnastust veel täpsustama. see annab kindlasti ettevõtetele võimaluse siis paberarved elektrooniliselt äh, sisestada ja neid niimoodi säilitada. ma olen komisjoni ettepanekuga nõus, et äh, elektroon, elektronarved ja paberarved oleksid siis võrdsus, võrdse tähtsusega ja see kindlasti aitaks paindlikkust jällegi suurendada VKE-des, suurendaks liht-, vabandust, lihtsustaks äh, siis andmevahetust ning kindlasti on elektroonilisel arvete säilitamisel rohkem eeliseid kui paberkujul säilitamisel. toetame neid liikmesriike, kes on juba seadnud äh, elektrooniliselt esitatud andmed äh, samale tasemele kui paberarved, isegi ilma digitaalallkirjadeta Äh, riikides ei ole olnud mitte mingisugust äh, pettum-, pettu, petmiste arvu suurenemist vastupidi, mm, äh, saab hoopis paremini järgida arvete järjepidevust, kui nad on elektroonilisel kulul olemas, see aitab lihtsustada andmete vahetust ja digitaalallkiri ei olegi väga oluline. on otsustatud ka seda, et elektrooniliste arvete arvu suurenemine kindlasti vähendab eh, eh, pettuste arvu ja seega olen ma põhimõtteliselt nõus eh, härra Foxi muudatusettepanekuga, mis puudutab fiskaalise programmi ja me tahaksime kindlasti tema muudatusettepaneku sõnastust natukene paremaks muuta, selgemaks muuta ja kindlasti on valmis, oleme valmis äh, siin äh, kompromissile. suur tänu kõigile nendele, kes aitasid äh, mul seda raportit koostada. ja me jõuame kindlasti kompromissile nende muudatusettepanekute osas ja ma tõesti loodan, et üsna varsti saame juba hääletada teksti osas, millega me kõik oleme nõus. suur tänu. Um, aitäh kui variraportöörid soovivad kõneleda, siis palun andke sellest märki, esimene neist tõepoolest andis sellest märku, härra Fox. ja ka siis äh, teised, kui on soovi, palun andke sellest märku. aitäh. ECR äh, on äh, nõus selle rapo-, raportiga, nii nagu ta on raportööri poolt välja töötatud, et mille eesmärgiks siis on vähendada koormust ettevõtetele ja samuti äh, on selle raportööriga lisandunud selgust komisjoni algatusse. me toetame muudatusettepanekuid üks, kaks, kuus, kaheksa, kümme ja üksteist. kuna need äh, aitavad tõepoolest äh, ettevõtete koormust vähendada, kolm, viis ning seitse muudatusettepanekut, neid samuti toetame, kuna need annavad liikmesriikidele vabaduse enda reegleid seal, kus sobilik rakendada ja samuti neljas äh, muudatusettepanek, see aitab seadusandlust äh, selgemaks muuta, kuid me ei saa üheksandat muudatusettepanekut äh, raportööri poolt toetada. kuid hea meelega me teeme edasigi koostööd härra Kassaga, et leida kompromiss selles küsimuses. me oleme nõus, et tehniline abi ning info jagamine, seda kõike peaks soodustama selleks, et haldussüsteemid liikmesriikides selles valdkonnas paraneksid, kuid me ei leia, et siia peaks lisafinantsabi otsust, osutama hea meelega toetame muudatusettepanekuid, mille härra Teilan ning härra Schmidt välja pakkusid, mis aitavad koormust ettevõtetele vähendada, aitäh! aitäh, rohkem härra Teile ja siis härra Schmidt, palun. I'm not Ulle Schmidt, I am mm, Ramon Tremosa from uh, the liberal group. aitäh, räägin ALDE fraktsiooni äh, nimel ning siis härra Tiile äh, nimelt on praegu Kopenhaagenis, tal on probleeme siia Brüsselisse jõudmisega ja ta palus mul edastada vaid mõned äh, märkused. kõigepealt äh, soovime tänada raportööri selle hea tehtud töö eest ja meil on hea meel näha, et me kõik äh, nõustume selles, et tõepoolest on vaja halduskoormust VKE-dele vähendada. kuid on kaks aspekti, mille Olli Schmidt äh, viimases, viimasel arutelul ka välja tõi. ta ei ole nõus kolmanda muudatusettepanekuga. see on üks nendest kahest muudatusettepanekust, millele ta vastu on. muudatusettepanek number kolm, Olli Schmidt leiab, et me peaksime säilitama komisjoni teksti, sest kui me seda ei tee, siis on oht, et liikmesriigid tulevad välja rangemate reeglitega oma ettevõtetele ja see võiks olla vastuoluline selle ettepaneku eesmärkidega ning ei aitaks äh, halduskoormust Euroopa ettevõtetele vähendada. Olli Schmidt äh, on äh, vastu ka muudatusettepanekule neliteist, mille proua Jüri esitas direktiivi eesmärgiks äh, on lihtsustada e-arvete kasutamist, kuid äh, see muudatusettepanek on selle eesmärgiga vastuolus äh, selleks, et kui räägitakse sellest, et ei ole vaja kasutada seda elektroonilist allkirja või elektroonilist andmevahetust. Rootsis on väga head kogemused äh, Ehm, selle e-arvete valdkonnas ja seda ka siis sellistel juhtudel, kui e- e-allkirja ei kasutata. nii et muudatusettepanekud Olismitilt äh, püüavad siis vähendada administratiivset koormust Euroopa ettevõtetele, eriti just VKE-dele, äh, ja siis tagavad selle, et paber ning äh, elektroonilised arved tõepoolest oleksid võrdsed samuti me peaksime soodustama seda, et äh, paberarveid konverteeritakse elektroonilisse formaati säilitamise otstarbel. ta on välja pakkunud kaks muudatusettepanekut. oluline on see, et me võimaldaksime ettevõtetel töötada välja parimad praktikad ja peaksime neile andma vabaduse otsustamiseks. aitäh!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 Sorry, can you, can you manage in english or something? sloveeniakeelset tõlget Sloveenia kabiini ei ole tänaseks kohtumiseks ette nähtud, ütleb esinaine. et taotlust sellele ei ole esitatud. Äh, kõneleja, loodan, et järgmine kord siis veab paremini. ma sooviksin härra Kaasat tehtud töö eest. väga oluline on see, et ähm, meie ühine pingutus äh, muuta halduskoormust ettevõtetele, oleks viljakas. nagu me teame, on äh, umbes äh, on Euroopas üle miljoni VKE ja me peame tõepoolest tegema kõik selleks, et äh, nad saaksid tegutseda tõhusalt oma teenuste osutamisel ja me ei tohiks neile seada lisakoormust teenuste näol, mida on võimalik äh, osutada teiste poolt, näiteks maksuametite poolt. mina variraportöörina püüdsin olla oma lähenemises niivõrd konstruktiivne kui võimalik ja minu muudatusettepanekud liiguvad just selles suunas, et muuta halduskoormust veelgi väiksemaks. ja ma pöörduksin teie poole, et te toetaksite neid muudatusettepanekuid, eriti muudatusettepanek kaheksateist puudutab äh, arvete tõlkimist ametlikesse keeltesse. mõned äh, meist leiavad, et see on väikestele ettevõtetele märkimisväärseks koormuseks, kui on äh, vajadus tõlke järele, siis peaksid selle korraldama maksuametid ise, mitte äh, ettevõtted. ja teiste muudatusettepanekute suund on sarnane, nii et loodame, et tõepoolest see direktiiv vastu võetakse, aitäh! suur tänu ja ma tõesti vabandan, et ähm, Sloveeni tõlget täna me võimaldada ei saa, kuid kas äh, keegi soovib veel sõna? härra Dima komisjonist, on teil soovi sõna võtta ehk? kus te olete, härra Tiima? okei okay,, jess, mis Tiima? härra Tiima. Äh, suur tänu ja suur tänu nende meid toetavate muudatusettepanekute eest, need muudatusettepanekud minu meelest lähevad täiesti kokku selle vaimuga, mida komisjon tahab säilitada selle direktiiviga. ma mitte kõiki muudatusettepanekuid äh, praegu siin ei võta arutelule kuid selgitaksin äh, mõnda küsimust, mis äh, on kõige rohkem muudatusettepanekuid esile kutsunud. kõigepealt äh, selle küsimuse juurde, mis tõstatati seoses selle vormiga, kuidas arveid tuleb säilitada. komisjon on teinud ettepaneku artikkel kakssada nelikümmend seitse käibemaksudirektiivist tühistada ja sellega seoses siis on ettevõtetel võimalus äh, ka elektroonilisel koju, kujul arveid äh, säilitada, isegi kui originaalarve on esitatud paberkandjal. nii et äh, see oli siis meie ettepaneku sisu. kuid nüüd see säilitusperiood ise, me oleme teinud võrdlusuuringuid selle kohta, milline on olukord liikmesriikides ning rajaneme oma öö, otsustes ka välisuuringutel ja meie otsus siis on see, et praegu keskmiselt äh, on säilitusajaks äh, kehtestatud kuus aastat, äh, see on täiesti põhjendatud, ka arvestades siis kontrolli, kontrollimeetmete tõhusust maksuametite jaoks, nii et kolm kuni kui, kolm kuni viis aastat oleks meie jaoks natukene problemaatiline. kogu see ettepanek üritab leida äh, tasakaalu Maksuametite kontrollivajaduse vahel ning äh, halduskoorma vähendamise vajaduse vahel ettevõtete jaoks. me oleme muidugi täiesti veendunud, et äh, Maksuametite äh, kontrollipädevus peab paika jääma ja üks äh, probleem meie jaoks oli ka arvete tõlkimine, seda me ei saa nõuda süstemaatiliselt, kuid erandjuhtudel pea, võib see olla täiesti vajalik ja põhjendatud. ja viimane märkus, mille ma teeksin, puudutab muudatusettepanekut number üheksateist, sellest rääkis ka härra Fox e. E-haldus äh, ja liikmesriikide vahelise koostöö parandamine on komisjoni jaoks äh, vägagi oluline ja oleme teinud väga intensiivset äh, tööd selles vallas, ei leia me siiski, et äh, ei peaks seda tooma sisse käibemaksudirektiivi, sellepärast et fiskaalise programmi ja teised direktiivid peaksid selle probleemi katma. nii et sellega ma piirduksin, aitäh! esinejana, suur tänu, härra Kaasa, kas võtate asja kokku meie jaoks? suur tänu, proua esinaine. kõneleja ütleb, et ta kasutab malta keelt, sellepärast et temal on see võimalus ja oleks äh, väga kena, kui järgnevatel kohtumistel Econis ka malta keel oleks töökeel. kõneleja ütleb, et ta on väga rahul esitatud äh, märkustega meil on veel piisavalt aega selleks, et äh, leida kompromissid äh, nende muudatusettepanekute puhul, mis seniseks, tänaseks on esitatud. komisjoni peamine eesmärk, nii nagu ka minu peamine eesmärk, on äh, vähendada VKE-dele bürokraatiast tingitud probleeme ning tahaksime ühtlasi tagada ka selle, et liikmesriikidel oleks vabadus taolisi algatusi ette võtta ja mille tulemuseks oleks siis tänasest tõhusamad süsteemid. ma olen väga rahul selle tööga, mille on ära teinud variraportöörid ja teised kolleegid siit komisjonist ja ma kinnitan teile, et järgmine kord, kui on tulemas hääletus, on meil raport äh, koos selline, mis kõikidele rahuldust pakub. suur tänu! hääletame plaani kohaselt äh, kuueteistkümnendal märtsil toimuval istungil ja aprilli esimesel täiskogul on siis äh, asi täiskogu ees hääletusel. suur tänu kõigile ja nüüd päevakorrapunkt number kuus, Euroopa Investeerimispanga kahe tuhande kaheksanda aasta aruanne ja Ennik Jury on äh, meie raportöör. suur tänu, kallid kolleegid! aki Eh, adott be módosító indítvány. lubage mul kõigepealt eh, tänada kõiki neid, eh, kes on esitanud muudatusettepanekuid. tegemist on arvamusega ning arvamusele on seatud väga konkreetsed nõuded, et kui pikk see peab olema ja nii edasi. ja ma olen täiesti veendunud, et need kaheksateist muudatusettepanekut, mis on esitatud, aitavad meil seda teksti hästi timmida nii-öelda. kui ma esimest korda selle aruandega komisjoni ette tulin, on teil ehk veel meeles, tõstatasin neid küsimusi, mis äh, meie jaoks on kõige olulisemad seoses äh, investeerimispanga kahe tuhande kaheksanda aasta tegevusega. peaasjalikult muidugi keskendus nende tegevus äh, kriisi haldamisega, prioriteetide ümberseadmine selleks, et aidata kriisiolukorras just nimelt VKE-sid ja kolmandaks tekkis siis küsimus, et Äh, kui palju jõuab investeerimispanga laenudest äh, sihtgruppideni, milline on nende laenude ülevõtmise võime ja, ja millised on siis üldtulemused. kui ma seda arvamust äh, koostasin, üritasin ma selle nii-öelda kolmese suunaga tähelepanu all hoida. vaatamata sellele, et arvamus vabandust, sõltuvalt sõltuvalt sellest, et äh, arvamuse pikkus on piiratud, äh, ei õnnestunud mul konkreetselt äh, keskenduda investeerimispanga välistegevusele, kuid muudatusettepanekud on selle teema siiski toonud sisse ja aitavad vähemalt ära mainida selle. on muudatusettepanekuid, mis esitati mulle, millega ma ei saa olla nõus, kuid väga mulle meeldis härra Hablundi muudatusettepanek välismandaadi osas ja me oleme jõudnud temaga suhteliselt heale kompromissile mul oli raske võtta vastu selliseid muudatusettepanekuid, kus äh, toodud faktid ja arvud ei olnud päris õiged. Neid äh, ma ei saanud kindlasti toetada. proua Jolie äh, muudatusettepanek läbipaistvuse kohta. selles osas ma üritasin jõuda kompromissettepanekuni, kuid kahjuks ei ole meil õnnestunud jõuda kompromissini proua Joliga mulle tundub, et läbipaistvus Euroopa Investeerimispanga tegevuses äh, on muidugi ülioluline, kuid tema sõnastus oli võib-olla natukene liiga karm äh, minu jaoks. muudatusettepanek äh, number seitse sotsiaaldemokraadidelt härra Bergmanilt on kindlasti toetust vääriv, ka muudatus number kümme on vastuvõetav ja veel sotsialistide muudatusettepanekute puhul minu meelest oli väga oluline see, mis oli kirjas muudatusettepanekus number viisteist, kus härra Berman väljendab teatavat kriitikat äh, selles osas, milliseid ähm, intresse äh, on määranud investeerimispank Aasia äh, ja AKV riikide jaoks, ma vaatasin seda asja täpsemalt Äh, väidetakse, et investeeringud on vähenenud äh, sinna piirkonda, ma ei ole sellega nõus, see oli ainult selline ajutine investeeringute vähenemine, tänaseks on need investeeringud tõusnud samale tasemele kui enne, tegemist ei ole järjepideva trendiga, seega see ei ole absoluutselt minu meelest äh, seega siis iseloomulik investeerimispanga tegevusele, tegemist ei ole ainult ühe aasta üheaastase probleemiga, nii et äh, sellest ei saa teha järeldusi. ja veel äh, suur tänu variraportööridele ja ma olen täiesti veendunud, et esitatud muudatusettepanekud teevad meie algse teksti veelgi paremaks. suur tänu, ütleb proua esinaine. kas variraportöörid soovivad sõna saada? Uudo, Uudo Pulman. aitäh, proua esinaine, härra Berman kahjuks ei saa osaleda tänasel koht-, kohtumisel, tal on selleks mõjuvaid põhjuseid ja sellepärast äh, saan mina sõna, ma kõigepealt sooviksin õnnitleda raportööri hea raporti eest, me oleme põhimõtteliselt nõus äh, selle kompromissiga, mis leiti selles küsimuses, et äh, mis valdkondades tuleb mandaati uuesti tõlgendada, võttes arvesse uut õiguslikku olukorda, me oleme nõus ka mõlema punktiga, mida seal käsitletakse, nimelt et Euroopa Investeerimispank peab olema proportsionaalselt ja sobival määral esindatud Euroopa naabruspiirkondades, see on äh, sobiv, et peab olema sobiv tööjaotus ja Arengupangaga, need on äh, need mõlemad punktid, mis puudutavad seda kompromissi ja raportöör rääkis ka sellest, et äh, meie muudatusettepanekud puudutavad kahte aspekti, esmalt seda, et endiselt ja järjest rohkem tegeldakse VKI-de olukorraga Euroopa Liidus ja et samal ajal ei tohi me jätta hooletusse oma rahvusvahelisi tegevusi ja me loodame, et meie muudatusettepanekud leiavad toetust. mis puudutab teiste muudatusettepanekuid, eriti roheliste mm, fraktsiooni kolleegi muudatusettepanekuid, siis meil sümpatiseerib selgem ökolo-, investeerimispanga töö ökoloogiline orienteeritus, me mm, analüüsime veel neid ettepanekuid, räägime neist ja mõtleme siis, et kuidas me töö, kuidas me äh, nendesse suhtume. lõpptulemusena tuleb paika panna see, et milline komisjon oleks juhtivkomisjon, et äh, meil ei oleks kõigis äh, komisjonides täpselt samad teemad, mõned teemad kuuluvad rohkem majanduskomisjoni, mõned keskkonnakomisjoni, nii et me üritame seda raportit lõpuni konstruktiivselt käsitleda, aitäh! Thank you, any Sven? aitäh, Sven, palun. ja, Frau Berichterstatterin, erstmal äh.... aitäh, proua raportöör äh,, proua juhataja ning aitäh raportöörile töö eest, me ei ole loomulikult rahul sellega, et enamust meie muudatusettepanekutest arvusse ei võetud, hoolimata sellest, et kompromissläbirääkimistel meie üritasime omalt poolt ka vastu tulla ma konstateerin, et meie meelest mõned meie muudatusettepanekutest lihtsalt kajastavad sotsiaalse turumajanduse loogikat, see eeldab läbipaistvust, tegevuste läbipaistvust ja eriti nende tegevuste läbipaistvust, mil, mida rahastatakse avalikest vahenditest. ja need muudatusettepanekud, mis meilt pär-, pärinevad, on tegelikult lihtsalt mõistlikud ja sellepärast ei ole me üldse rahul sellega, et äh, neid asju pole arvesse võetud, ma tahaksin veel kord toonitada seda, et meie nägemuses ei ole mingit äh, tööjaotust, Arengukomisjon ja äh, Keskkonnakomisjon, nemad tegelevad nii-öelda pehmete teemadega, need teemad peavad ka sinna jääma ja, ja et äh, et majanduskomisjon, see käsitleb siis karmimaid teemasid, me peaksime veel rääkima sellest ja me loodame, et meil tekib selline arutelu. aga nii, nagu praegu asju käsitletakse, ei ole see, see lihtsalt ei toimi, aitäh. kas keegi variraportööridest äh, soovib sõna? tundub, et härra Tukurenko soovib investeerimispanga nimel sõna um.... aitäh, proua esinaine, teen lühidalt, kõigepealt sooviksin tänada teie raportööri selle suurepärase tehtud töö eest ja selle suurepärase koostöö eest, mis meil on olnud informatsiooni vahetamisel ning aruteludel. me oleme nüüd saanud ka andmed kahe tuhande üheksanda aasta kohta ja selle aasta, selle nädala lõpus need ka meediale äh, avalikustatakse, kuid siin paar näidet, kriisitingimustes on pank laenude andmise mahtu kaheksakümne miljardini äh, paisutada, mis on palju enam oodatust ja VKE-de puhul on see näide veelgi parem, siin on see arv viisteist miljardit kahe tuhande üheksandal aastal, mis on viisteist korda sama palju, kui see oli kahe tuhande seitsmendal aastal. ja e, kui räägime uutest liikmesriikides, siis siin on need laen, laenumahud kuus korda kõrgemad kui kahe tuhande seitsmendal aastal ja muidugi peaksime me rääkima ka kvalitatiivsetest aspektidest nende laenude puhul ja me oleme tõepoolest sellele tähelepanu pööranud, vaadanud, milline on lisaväärtus nende laenude puhul. soovitus äh, lähtuda baaspunktidest äh, laenu saaja puhul see on midagi, mida me sooviksime arvesse võtta, kuid me peame siin olema ettevaatlikud, äh, arvestades turusituatsiooni, kuna me ei äh, saa siin äh, kuidagi survet avaldada nendele vahendavatele pankadele, kes riskid enda peale võtavad. nii et riskide puhul, just ka VKI-de puhul oleme välja töötamas uusi meetodeid, mis on siiani olnud edukad ja veel kaks soovitust, ühelt poolt äh, rääkida tulemuste tabeli väljatöötamisest, äh, mis näitab selle ühisinstrumendi mõju, äh, selle kallal me juba teeme tööd, ning samuti taotlus töötada kokku, töötada välja veel enam ühiseid instrumente, seda me samuti toetame tugevalt. Need muudatusettepanekud, mis siin tehtud on, nendest ähm, mõnedega on meil suuri raskusi, kuna nad ei põhine õigetele faktidele ja samuti ei ole siin paljuski meie otsus, vaid, vaid otsus on teie teha, aitäh. proua Jüri, kas soovite uuesti sõna? aitäh, teen lühidalt. tänan kõiki neid, kes selles lühikeses arutelus sõna võtsid, kuid ja öeldes sotsiaaldemokraatidele ning rohelistele, et ma ei ole eh, kindlasti teiega erimeelel, ma leian, et me peame neid aspekte arvesse võtma ja ma leian samuti, et pangad siiski vastasid eh, suhteliselt adekvaatselt sellele kriisile. kuid nüüd eh, rääkides teie muudatusettepanekutest, siis mõned neist olid sõnastatud suhteliselt kummaliselt äh, öeldes, et Euroopa Investeerimispank ei pööranud üldse sotsiaalsetele aspektidele tähelepanu. ja mina enda poolt sooviksin teha kõik selleks, et tagada see, et Euroopa Liidu rahade e, eraldamine oleks niivõrd läbipaistev kui võimalik. kuid rääkides sellest, et investeerimispank peaks laenamise muutma läbipaistvaks, paistva, paistvaks, siis see põhimõtteliselt tähendab justkui seda, et praegu ta ei ole sugugi läbipaistev. nii et äh, mul on siin probleeme siin sõnastusega, et mina pakuksin pigem sõnastust, et see muutuks läbipaistvamaks. kuid äh, suur tänu selle koos tehtud töö eest ja mulle tundub, et me liigume õiges suunas, aitäh! aitäh, ajakava selles küsimuses on järgmine, kahekümne kolmandal veebruaril leiab aset hääletus ja kont-, komisjonis viieteistkümnendal märtsil hääletus ja siis peaks see raport jõudma märtsikuisele teisele täiskogule hääletusele, kui just mingeid muudatusi ei tule. nüüd aga mingem seitsmenda päevakorrapunkti juurde mis on äh, riikide rahanduse pikaajaline jätkusuutlikkus majanduse elavnemise kontekstis ja raportöör Liem Hong Kok saab äh, oma raportit meile nüüd esitleda. palun. Merci, madame la president. aitäh äh,, proua eesistuja. Mm, see raport on Äh, koostatud selleks, et äh, tulla tagasi kahe asja juurde, mida me oleme õppinud kriisist ja sellest, mida, kuidas kriis mõjutab avalikke vahendeid. esimene õppetükk puudutab äh, eelarvepoliitikate antitsüklilist mõju äh, mis äh, kriisi all olid edukad, äh, kui me võtame siin praegu toimuma hakkavat majanduse uut tõusu. aga need majandustõusu märgid on siiski vägagi haprad veel. ning teine ähm, õppetükk äh, sellest kriisist avalike vahendite osas oli, et need mm, reitinguagentuurid, kellel oli suuri probleeme riskide hindamisega, et neil on väga palju probleeme ka äh, nende riskide hindamisega, mis on seotud äh, riikide laenudega. me mõtleme siin eelkõige Kreekale, aga nagu te teate, Kreeka probleem on seotud äh, suures osas maksutulude laekumisega, me mõtleme siin väga palju ka Hispaaniale, kes on üks parimaid õpilasi nii-öelda mis puudutab siis äh, komisjoni poolt soovitatud struktuuriliste reformide läbiviimist. Hispaanial on ülehinnatud äh, Hispaania puhul on turud üle hinnanud äh, laenudega seotud riske ning need on kaks väga võtmetähtsusega küsimust, mis puudutavad siis avalike vahendite haldamist tulevikus ja selleks, et aidata äh, reitinguagentuure hinnata parem, paremini hinnata äh, avalike vahendite kvaliteeti. mis puudutab eelarvepoliitikat, siis äh, on tehtud raportis ettepanek äh, mit-, ei, ei, jääda selle juurde, kuidas läbi vaadati stabiilsuspakti kahe tuhande viiendal aastal, mis võimaldab liikmesriikidel teha erandeid Maastrichti kriteeriumitest erandjuhtumitel, eriti kui tegemist on majanduslangusega ning see võimaldas liikmesriikidel kriisile vajalikul määral vastu astuda. loomulikult see stabiilsuspakti läbivaatamine toimus äh, pragmatismi vaimust äh, kantuna, aga kui me nüüd vaatame asja teoreetiliselt, siis raportis on ette nähtud väga täpsed kriteeriumid selleks, et äh, kohandada äh, poliitikaid antitsükliliselt ja ma rõhutaks veelgi, et see poliitika on meid aidanud ja poliit-, komisjon on ise öelnud, et tegemist on hea poliitikaga oluline on see, et kui äh, tootmisvahendite koormus on äh, normaalsest väiksem, äh, näiteks jääb alla vahemikust, mis jääb kuuekümne viiest kuni kaheksakümne viie protsendini, siis sel ajal on võimalik soovitada, et kasutataks toetavaid vahendeid ja kasutatakse ka tavapäratuid äh, vahet, vahendeid, nagu komisjon seda nimetas. kui kui äh, tootmisvahendite koormus on kaheksakümnest kaheksakümne viie protsendini, siis äh, sel ajal on võimalik soovitada kasutada eelarve ülejääki ja kasutada eelarve ülejääki võlakoorma vähendamiseks ja sel ajal peaks peaks, peakski see olema põhiline eesmärk. Need on väga täpsed reeglid ning võimaldavad meil eh, anda soovitusi kriisist väljumise strateegiate kohta. Te teate, et täna on käimas arutelu, et kas tuleb eh, kahe tuhande kümnendal aastal eh, lõpetada toetusmeetmete kasutamine selleks, et äh, et äh, kriis, lõpp, kriisist väljuda, aga nüüd äh, me näeme, et praegu on tootmisvahendite koormus siiski väike umbes, umbes seitsekümmend protsenti ja sel juhul, kui liiga vara lõpetata, katkestatakse tavapäratud meetmed, siis meie Äh, majandused äh, pöörduks jällegi langusesse ning sel juhul me võiksime soovitada, et jätkataks äh, toetusmeetmetega ja et, et kriisist väljumise strateegiaid hakataks kasutama alles siis, kui me oleme jõudnud jälle normaalsesse vahemikku. raportis on juttu ka sotsiaalsetest äh, Äh, turvameetmetest äh, ja sotsiaalkulutustest. me oleme näinud, et erinevalt USA-st Euroopa sotsiaalmudel on olnud äh, väga heaks abivahendiks krii-, kriisi ajal ja meie sotsiaalsüsteem andis meie majandusele võimaluse uueks tõusuks eriti kiiresti. meil on arutelusid oma sotsiaalkomisjoni kolleegidega, kes praegu äh, arutavad eelkõige pensionisüsteemi tulevikku, aga meil peab, me peame leidma sellise äh, vahendid, mis võimaldavad meil jätkata oma pensioni ja tervishoiusüsteemiga. Äh, see raport käsitleb teemat, mis meid kõiki murelikuks teeb, nimelt avalike vahendite jätkusuutlikkus pikas perspektiivis. loomulikult äh, tuleb siin määratleda kriteeriumid, mis oleksid äh, kooskõlas äh, e e, e antitsüklilise eelarvepoliitika põhimõtetega, mida ma teile just tutvustasin ja ma tahaksin rõhutada seda, et majandusalases kirjanduses ei ole vaidlustamatuid kriteeriume, mis Äh, paneksid paika, et millised on äh, pikas perspektiivis äh, jätkusuutlikud riiklikud, riiklik finantspoliitika. jätkusuutlik poliitika on siis, kui intressid on kõrgemad kui riigilaenu intressid, kui laenuintressid on kõrgemad kui. aga raportis on ette pandud see, et meil oleksid ka konkreetsed näitajad ja näitajad, mida me selles äh, raportis oleme paika pannud ja mis oleksid kooskõlas ka antitsüklilise äh, finantspoliitikaga. Äh, need on nimetatud struktuurilised näitajad, mis täiendaksid siis Maastrichti kriteeriume ja, ja stabiilsuspakti näitajaid. meil on kaks in indikaatorit. nimelt äh, me teeme ettepaneku, et kombineerida äh, äh, eelarve defitsiidi äh, äh indikaatorit ja et me kasutaks ka teist kriteeriumit Äh, mis oleks siis strukturaalse võlasuhte indikaator äh, ja mis kajastaks siis võla ja avaliku sektori tööjõu suhet. et äh, need kaks indikaatorit, mis meil oleks, annaks meile üsna täpsed võimalused hinnata, et millises olukorras on avalikud vahendid riigi, erinevates riikides ja neid äh, saaksid äh, kasutada siis äh, reitinguagentuurid ja ka Kontrollikoda võib-olla, kes tulevikus kindlasti hakkab mängima su-, olulist rolli mm,, nagu Pervanche Perez seda soovis oma raportis. ja me saaksime komisjonilt ka taotleda seda, et komisjon hindaks äh, riigi võla äh, olukorda ja et äh, kas äh, toetusmeetmeid on olnud hea kvaliteediga. loomulikult on vaja teostada ka mõju-uuringuid, sest kui mm, enamikus riikides on avalikud vahendid kontrolli all, siis viimasel ajal on võetud ka palju majandust stimuleerivaid meetmeid ja lisaks äh, nendele kulutustele, mis toetavad äh, majandust, tuleb äh, hinnata ka teisi kulutusi ja hinnata seda, kas neid kasutatakse hästi. ning mm, seetõttu oleks vaja teha ka mõju-uuringuid, aitäh Thank you very much um.... suur tänu. mul on siin pikk nimekiri kõnesoovijatest, kõigepealt Gunnar Hökmark. suur tänu, proua esinaine. lubage mul tänada meie raportööri selle raporti eest. see on väga huvitav raport ja annab hea aluse aruteludeks tahaksin kõigepealt ühe asja välja öelda, mis meie fraktsiooni seisukohast on väga oluline. nimelt äh, töökohtasid, äh, õitsengut ja majanduskasvu ei ohusta miski muu rohkem kui äh, õõnestatud avaliku sektori vahendid, defitsiit ei lahenda probleemi. ja ma tuletaksin komisjonile meelde, et eelmisel aastal oli meil arutelul raport, mis puudutas äh, majanduse taastamise kava ja seal me pidime valima kahe lähenemise vahel. sotsialistid nõudsid suuremaid kulutusi ja stabiilsuspakti reeglite lõdvendamist, äh, suuremate defitsiitide lubamine, kui äh, stabiilsuspakt seda lubab või riigiabi võimaldamine teatud valdkondades. kõikides olulistes küsimustes jäid äh, sotsialistid kaotajateks ja parlament äh, seega õõnestas seda, kui oluline on kontrolli tagamine ja avaliku sektori vahendite kontrolli all hoidmine. ma tuletaksin raportöörile meelde, kuidas sotsialistid ja sotsialistide erakond Euroopas kutsusid üles samasuguseid kulusid tegema kui Ühendriikides, Hispaanias või Ühendkuningriigis, sest et väidetavalt see oleks pidanud probleemid lahendama. aga proua esineja, nüüd me näeme, mis selle tulemuseks on. Hispaanias on eh, eelarve puudujääk eh, tohutu, tööpuudus eh, ronib juba seal kuha, kusagil kahekümne protsendi juures Äh, Ühendkuningriigis äh, eelarve puudujääk kahekordne ja intressimäärad ainult tõusevad, need on äh, metsikud kulud ning selline koorem, mis tulevikus kindlasti ja juba praegu takistab majanduse taaskäivitumist ja töökohtade loomist, sellepärast et intressimäärad on kõrgemad ja et avaliku sektori võlad on äh, suuremad kui erasektori investeeringud. kui me vaatame nüüd seda kahte valikuvarianti, see sotsialistide valikuvariant, mida siin välja pakuti ja mida osades liikmesriikides kasutati, ja võrdleme seda selle natukene piiravama menetlusega, mida paljud liikmesriigid kasutasid, siis me näeme täna, millised on kõige õigemad lähenemised öö, äh, avaliku sektori defitsiidi suurus ja kasvavad töökohad on äh, vastuolus teineteisega. me näeme täpselt, millest on rohkem kasu. mõlemad need äh, variandid äh, rakendati ellu reaalsuses ja sellepärast on meil suhteliselt lihtsalt, lihtne hinnanguid teha. ja seega, kui me nüüd mõtleme siis kriisist väljatuleku strateegiatele, tuleb rõhutada seda, kui oluline on defitsiidi vähendamine liikmesriikides vastasel juhul oleme me samas, samas olukorras, äh, nagu oli Euroopa majandus seitsmekümnendatel. me, meie käes peab olema kontroll, üles tuleb näidata paindlikkust, kui see on vajalik, kuid meil peab olema avaliku sektori vahendite üle konkreetne kontroll, muidu seame ohtu oma majanduse tulevikku. tuleb tagada see, et kui me vähendame eelarve puudujääki ja see ei ole sugugi lihtne siis tuleb äh, stimuleerida majandust, äh, avada majandus äh, nõudmisepõhisele süsteemidele, tuleb toetada kaubavahetust piiriüleselt ja tuleb anda võimalus uutele turgudele tärkamiseks. nüüd jätkusuutlikkusest rääkides ja pikaajalisest jätkusuutlikkusest rääkides, on täiesti selged defitsiidid, millega me oleme silmitsi mõnedes liikmesriikides ja ma ei too isegi siin neid kõige problemaatilisemaid näiteid. kuid kõik need rõhuvad sellele, et äh, avaliku sektori kulude tõstmine ei vii mitte kuhugi. kõige suurem oht eurole ja majandusstabiilsusele Euroopa Liidus täna on osade liikmesriikide eelarve puudujäägid. me kõik teame seda ja võib muidugi enda käest küsida, miks see nii on siis? minu meelest on üks põhjus selles, et liiga paljudel liikmesriikidel oli eelarve puudujääk juba enne majanduskriisi liiga suur. ja kui me vaatame nüüd tulevikku, siis tuleb kindlasti rääkida sellest, kuidas saada paika uued mängureeglid selleks, et pikaajalises perspektiivis ka tasakaal säiliks. ei piisa sellest, kui on äh, defitsiit äh, maksimummäärades. me peame ennast ette valmistama veelgi mustemateks päevadeks. ja võib-olla see on see viga, mida paljud liikmesriigid, kui mitte kõik liikmesriigid, on teinud minevikus. proua esinaine, minu meelest tuleb tagada see, et me saame nüüd asuda edasi teele me võime valida ükskõik millise tee selleks, et hinnata avaliku sektori võlga siin majanduskomisjonis Euroopa Parlamendis. aga huvitav on selle juures see, milliseid intressimäärasid sunnime me siis maksumaksjaid maksma, kui äh, valitsustel kaob kontroll avaliku sektori kulude üle. me näeme seda juba väga paljudes liikmesriikides. ja ma võin äh, sõber raportöörile kinnitada, et ega need liikmesriigid ei ole praegu väga rahul. ja meil lasub vastutus tagada stabiilse äh, riigi vahendite olukord, äh, stabiilne olukord perekondadele ja rajada uus alus töökohtade loomisele ja muudatusettepanekud tulevad meilt ka just selles samas liinis. suur tänu, ütleb proua esinaine, sõna saavad nüüd raportöörid, enne kui saavad sõna ülejäänud liikmed Karl Haklund, palun. suur tänu, proua esinaine. ma tahaksin alustada sellest, et tänaksin omalt poolt meie raportööri, see raport oli väga huvitav, nii nagu eelkõneleja ütles. ja ma tõesti hindan seda lähenemist, mille raportöör on võtnud seoses väljakutsega mis meie ees lasub tänases raskes majanduskriisi kontekstis, kus tuleb leida mingisugune väljapääsustrateegia. ja meeldib mulle ka see mõte, et me kuidagi lähendaksime oma tänaseid äh, väljapääsumudeleid äh, Euroopa sotsiaalmudeliga, kuid ma olen nõus ka härra Hökmargiga. kui me vaatame seda, mis on toimunud viimastel nädalatel, äh, tuleb olla natukene raportööriga eriarvamusel, me peame natukene äh, need sündmused võtma ka meie raportis arvesse. raportöör ütles, et äh, tema eesmärgiks on äh, uued indikaatorid majandusolukorra hindamiseks liikmesriikides. jah, see on tõsi, indikaatoreid on vaja ja tulemusi on ka meil vaja, kuid see peab olema kooskõlas selle tõsiasjaga, et me peame siiski tööd tegema oma kodanike nimel ja võib-olla natukene äh, ettevaatlikud, ettevaatlikumad olema selles osas, kui palju me tahame, et liikmesriigid äh, laenaksid, me ei saa ennast sellest kriisist vabaks laenata ega ka vabaks kulutada. ja seega minu meelest peaks siia raportisse tegema paar muudatust. ma olen täiesti veendunud, et on terve rida selliseid küsimusi, mis on otseselt seotud poliitilise filosoofiaga, selles osas, kuidas sellest kriisist välja tulla, ma ei hakka siin uuesti äh, läbi rääkima neid mõtteid, mis on juba esitatud. kuid äh, liikmesriikide praktika kujuneb praegu väga oluliseks, arvestades seda, mis osades liikmesriikides on toimunud äh, viimastel nädalatel. see kõik vajab tõsist kaalumist. raportis on kirjas, et äh, eelarve defitsiit on pikas perspektiivis täiesti vastuvõetav, kui see defitsiit on nii-öelda jätkusuutlik ja me suudame piisavalt laenata selle puudujäägi toeta-, täitmiseks ja see on kõik õige, kuid me oleme näinud, et pooled liikmesriigid on juba selle maksimumi eelarve puudujäägi osas saavutanud millest edasi siis enam see eelarve puudujääk ei ole jätkusuutlik. ma esitan kindlasti muudatusettepanekud oma seisukohtade selgitamiseks, kuid ütleksin veel, et et mulle tõesti meeldib see, et meie raportöör üritab kaitsta Euroopa sotsiaalmudelit. ja võib-olla, kui päevad olid helgemad, oleks võinud rohkem panna kõrvale sotsiaalmudeli jaoks ja ei oleks võib-olla täna Euroopa nii raskes olukorras, kui ta on, aga noh, see selleks avaliku sektori kulude suurendamine minu meelest ei ole lahendus. arutada on muidugi palju, aga see töö saab kindlasti olema väga huvitav, suur tänu raportöörile veel. suur tänu, ütleb proua esinaine ja annab sõna härra Sven Kiigoldile. aitäh selle raporti eest ja tõepoolest võimaldab see raport äh, veel põhjalikumalt arutada neid põhimõttelisi erinevusi, sest äh, see raport kattub äh, osaliselt Eurotsooni avalike äh, vahendite olukorra raportiga, mille raportöör, eks ole, mina, nii et need raportid on mitmes mõttes kattuvad, aga lähenemised on väga erinevad ning seetõttu on võib-olla võimalik pidada siin sellist põhimõttelist arutelu esmalt äh, tuleks äh, tänada selle eest, et äh, sellesse arutellu on üritatud tuua rohkem ratsionaalsust, et lihtsalt ei öelda, et ähm, avaliku sektori võlad on head või halvad või et avaliku sektori väljaminekud on liiga kõrva, kõrged või madalad või et heaoluriik on hea või halb, need on need niinimetatud ideoloogilised põhijooned, vaid on üritatud siin töötada välja kriteeriume. see on see, mille eest tuleb tänada selle raporti puhul ja minu meelest oleks ka hea, kui see arutelu siin oleks äh, tõsisem ja üritataks äh, analüüsida raportööri argumente ja kriteeriume ja selle asemel, et öelda lihtsalt, et äh, riigivõlg on hea või halb. aga mis puudutab nüüd konkreetseid ettepanekuid konkreetseid lahendusettepanekuid, siis meil rohelistena on nende osas äh, suuri kahtlusi. ma tahaksin nüüd natuke teravdatult öelda, et mil-, milles see ettepanek seisneb. ettepanek seisneb selles, et äh, riigi äh, väljaminekuid tuleb nii kaua suurendada, kuni tootmisvõimsust on kaheksakümne viie protsendi ulatuses ära kasutatud. raport, see tähendab, et raportöör soovib, et tööstus toot-, tööstusliku tootmise vallas me neid tooteid, mida, äh, mis on äh, planeeti kahjustavad ja mida toodetakse arengumaade arvel, äh, et neid tuleks võimalikult palju toota. seda meie rohelistena ei taha, kui me tahame nii-öelda uut rohelist kokkulepet, vaid me tahame investeeringut teistsugustesse valdkondadesse ja siin olemegi me põhimõtteliselt erinevatel seisukohal, sest et äh, meie tööstusliku tootmise muutmise küsimus, äh, reformimise küsimus äh, ei ole siin eriti palju esindatud, sest see, kuidas meie praegu toodame, tekitab teisi võlgu, nimelt ökoloogilisi võlgu ja neid me peame ka siis kinni maksma hakkama. see põhimõte, et meil on erinevad äh, Äh, avaliku sektori võlad, äh, rahalised võlad, aga ka võlad uute äh, järeltulevate põlvkondade eest ja et meil on ka niinimetatud põhja põlg, poolkera võlad, võlad lõunapoolkera ees, et sellele ei ole siin tähelepanu pööratud. ning riigi võimalused paika panna see, et kus on õige võlatase, mis on jätkusuutlik, see, ma arvan, et selles osas äh, on kindel see, et me oleme jõudnud äh, sellesse hetk, sellisesse hetke, kus praegu on äh, väga vaja tegutseda ja et avaliku sektori tegutsemise legitiimsus on küsimärgi all selle võlakoorma tõttu. Saksamaa kodanikud nimetavad suurima murena mitte näiteks tööpuudust või, või sotsiaalseid probleeme või või äh, keskkonnaprobleeme, vaid äh, see, nad nimetavad seda, et äh, riigi võlakoorem on suur ja et riik võiks hakata tulevikus mitte enam toimida. nii et see on suur mureküsimus kodanike jaoks ja ma arvan, et me peame seda tõsisemalt võtma ja et me ei peaks üritama sellele kodanikele murele vastata üksnes makromajanduslike mõttemõlgutustega ja lõpetuseks ma tahan öelda, et ühes kohas raportöör on käsitlenud ökoloogilise muu-, muu-, ökoloogiliste muudatuste küsimust, aga seal ta põhimõtteliselt viitab sellele, et vajalikud investeeringud peavad olema eelkõige avaliku sektori investeeringud. meie nägemus on aga pigem see, et äh, avalik sektor peab reeglite äh, läbi äh, hoolitsema selle eest, et äh, tehtaks vajalikke erainvesteeringuid selleks, et tulevikus toodetaks äh, keskkonnasõbralikke tooteid ja et vähem toodetaks selliseid tooteid, mis on keskkonnakahjulikud. nii et vaja on majanduse majanduskeskkonna muutmist, mitte primaarselt äh, avaliku sektori investeeringute tõttu, vaid vaja on õigeid äh, raamtingimusi selleks, et meil oleks tagatud erainvesteeringud äh, ökoloogiliselt jätkusuutliku, äh, jätkusuutlikes valdkondades. ma arvan, et me võiksime siin teha selliseid sõnastamisettepanekuid, mis meie jaoks muudaksid selle teksti paremaks. aitäh, teised vara, variraportöörid ei tundu täna siin olevat, nii et siis sõna teistele saadikutele. Eh, eh, eh, proua Wortmann-Kool. aitäh, esinaine. sooviksin tänada raportööri selle sissejuhatuse eest. vaadates selle raporti pealkirja riikide rahanduse pikaajalisest jätkusuutlikkusest, see kõik on tõepoolest väga oluline ja minu seisukohast äh, on tegemist äh, vastutustunde puudumisega, kui me lükkame justkui edasi riikide võlga ning äh, jätame selle tulevaste põlvkondade kanda. me teame ju, et juba praegu, et on probleeme riigi, riikide võlaga. raportöör on oma seisukoha selgelt välja toonud tõepoolest usaldusväärne riigieelarve on väga oluline, eh, samuti ka inflatsiooni kontroll, kontrolli all hoidmine ja samuti riigi võla kontrolli all hoidmine. Eh, rääkides nüüd eh, kasvu- ning stabiilsuspaktist ning raportööri ettepanekust, et neid tingimusi üle vaadata, et me peaksime eriolukordi arvesse võtma, selle kõigega võib nõustuda. samuti äh, tootlikkuse täielik kasutamine, see on väga oluline, kuid võib-olla me ei soovi siiski seda rada minna, meil on ju kasvu- ning stabiilsuspakt olemas ning äh, viimased aastad on näidanud, et headel aegadel pöörasime liialt vähe tähelepanu sellele, et kinni pidada kasvu ning stabiilsuspakti reeglitest ja see ongi meid toonud praegusesse olukorda. nii et meil oleks vaja suuremat pühendumust Euroopa Liidu liikmesriikide valitsustelt. liikmesriigid ise peavad olema distsiplineeritumad, niipea kui äh, suured riigid Prantsusmaa ning Saksamaa ei pea reeglitest äh, täpselt kinni pidama, siis äh, kaotame me ka kontrolli kogu selle pakti üle. teiseks, see lähenemine, mille teie olete võtnud, on minu arust liialt sarnane nii-öelda Euroopa riigiga liialt äh, suur on riigi roll ja liialt vähe jäetakse ruumi innovaatilisusele ning liikmesriikide paindlikkusele. meil on muidugi vaja teatud järelevalvemehhanisme, kuid liikmesriigid ise peavad äh, äh, selle kõik läbi viima ja meil on vaja kasvu ning stabiilsuspakti ning selle reeglitest tõepoolest rangelt kinnipidamist ja peame siin sisse tooma kindlasti ka järelevalve aspekti ning liikmesriikidel ei tohiks olla võimalust kõrvale hoida nendest reeglitest. nii et see oleks pigem minu lähenemine, mitte niivõrd see, mis on teie raportis välja toodud. Udo, palun. aitäh. armsad kolleegid, ma olen ühes asjas täiesti kindel et kui rohkem oleks Euroopa kodanikke, kes äh, saaksid kuulata neid äh, sõnavõtte siin ja kolleeg Koki sõnavõttu, siis äh, huvituksid nad sellest rohkem. ma olin arvamusel, et, et me oleme majandus- ja rahanduskriisist üht-teist õppinud ja et me seetõttu oleksime võimelised ka pidama äh, asjakohast arutelu ja mis äh, keskenduks küsimusele, et mida äh, riik peab tegema, aga mul on praegu mulje, et populism ja ja tõsiasjade eiramine äh, nagu vanadel aegadelgi kolleeg Höökmark siin viitas vanadele aegadele äh,, on jälle päevakorral. ei saa ju olla tõsiselt arvamusel, et kui Saksamaa skp kolmekordne summa on läinud selle äh, majandus- ja rahanduskriisi peale, et et see on äh, seotud sellega, et äh, milliseid muudatusettepanekuid me oleme siin üritanud teha viimasel viiel aastal selle kohta, et millised peavad olema riikide investeeringud, et kui kaugel me pea-, tõesti peame olema tegelikust elust selleks, et selliseid, selliseid asju siin öelda. loomulikult siin on tegemist populistlike tiraadidega ja loomulikult tuleb küsida, et äh, kas äh, me ikka tõesti tegeleme äh, kodanike tegelike muredega, tegelikult mured seisnevad selles, et kui paljud in-, inimesed jäävad töötuteks ja kas meil on üldse mingi perspektiiv, et tulevikus saab meie majanduslik käitumine olema parem? ma ei ütleks, et me ei olnud piisavalt ranged oma nõudmistega ähm, stabiilsuse kasvupaktiga osas. me ei olnud piisavalt targad, sest me ei üritanud investeerida sinna, kus oleks olnud mõistlik ja vajalik investeerida selleks, et ehitada üles uut majandust. mitte keegi ei saa sellest majanduslikust olukorrast välja niimoodi, et lihtsalt äh, räägitakse ideoloogiatest ja selles olen ma tõesti veendunud, et äh, selle aruteluga me ei anna küll mingit panust selleks, et äh, kriisist väljuda. palun tegelege tõsiselt kolleeg Nkoki äh, raportiga ja tuleb rääkida seejuures sellest, et kuidas me sellest võlakoormast mõistlikult välja saame me ei saa siin tegeleda sellega, et me hoiame nii palju kokku, kuni meie rahvamajandused enam ei toimi loomulikult me oleme täiesti avatud ja seetõttu ma olen siin nüüd selle näilise vastuolu vastu, mida üritas kolleeg Igor siin äh, tekitada. meil on tegelikult äh, vaja rääkida sellest, et kuidas me saame äh, oma majandust muuta ökoloogilisemaks, see on oluline, sest muidu meil ei ole pärast enam midagi ja raportööri huvitab see teema samuti aga selles me saame kokku leppida, aga me ei saa kokku leppida selles, et kuidas teha riiki veelgi nõrgemaks, selleks et tööpuudus äh, kasvaks järjest rohkem ja lõpuks me jõuaksime sellisesse nõua, nõiaringi, kust Euroopa majandus enam üldse välja ei saa. nii et seetõttu ma üritan äh, teid nüüd äh, jälle üles kutsuda äh, hakata tegelema uute mõtetega ja mitte siin vanade ideoloogiatega seni nagu ikka edasi lasta. aitäh, proua esinaine, ma vabandan nende liikmete eest, kes äh, olid ka kõige ähm, komisjonis kohal, kuna nad või siis juba kuulsid neid minu argumente, kuid kui me räägime eelarvevahendite jätkusuutlikkusest, siis minu arust on siin mitmeid probleeme, millega meil ei ole piisavalt tegelenud. kui ma mõtlen ECOFIN-i kohtumisele eelmisel nädalal, siis ka neil ei ole eh, piisavat ettekujutust selle kohta, mis see riigivõlg endast õieti kujutab, me peaksime ju siiski kriteeriumid selgemalt välja äh, töötama, on mitmeid liikmesriike, kes kasutavad erinevaid äh, raamatupidases mitte peegelduvaid äh, rahastamisallikaid. et siin on mitmeid äh, katmata pensionifondide varasid ning me peaksime riigivõlga Äh, väga selgelt defineerima ja nüüd, kui me räägime eelarvevahendite jätkusuutlikkusest, äh, siis me peame tagama selle, et äh, see raha, mis riigid laenavad, see tuleks investoritelt. Kreeka püüab kolmekümmend miljonit eurot saad äh,, laenata ja samuti on Hispaanial ning äh, Portugalil äh, hiigelsuured äh, laenud ja meil oleks vaja koordineeritud strateegiat selleks, et igaüks saaks ise otsustada, kuidas oma kapitali suurendada ja äh, arvestades välja see, kuidas on võimalik oma riigi võlga finantseerida siin on äh, investorite jaoks väga selged äh, valikud, et kas te soovite enda ka-, investorite jaoks, kas soovite võtta enda kanda Saksamaa või mõne teise riigi võlga. kui me nüüd just ei hakka tuletisinstrumente kasutama, et hakkaksime kõiki äh, väärtpabereid valuutadesse ümber arvutama, nii et me peaksime kindlasti selle definitsiooni osas äh, kokkuleppele jõudma, on ju väga lihtsaid äh, samme, mida me saame lühemas perspektiivis astuda selleks, et vältida riigieelarve kriisi. Uh, aitäh. Tanut Eesifjaska, palun. Had... aitäh, vabandust, pidin tööhõivekomisjonis vahepeal käima sprawozdania pana Ngoka. Chciałabym... Lugesin äh, härra Ngoki raportit ja sooviksin juhtida teie tähelepanu teatud aspektidele, millel ei ole siiani piisavalt tähelepanu pööratud. esiteks väljumisstrateegiad. väga oluline on selgelt välja tuua pikaajaliste investeeringute olulisus mis aitavad saavutada pikaajalises perspektiivis äh, majanduskasvu, suurendavad majanduse potentsiaali ja samuti on ka hariduse roll siin väga oluline, seda ei ole siin mainitud, kuid tänasel tööturul on inimesi, kes ei ole piisavalt äh, mobiilsed, piisavalt loovad, kes ei ole võimelised paindlikult äh, reageerima muudatustele tööturul. samuti peaksime me vaatama aktiivseid äh, tööhõivemehhanisme. Euroopa Liit peaks äh, kasutama endagi ressursse kõige mõistlikumal viisil, eriti just inimkapitali ja, ja siin tuleb äh, ränne mängu. sisserändajad peaksid ju täitma lüngad tööturul ja võib-olla me peaksimegi keskenduma programmidele ehm, isikutele, kes on üle viiekümne aastased ning samuti peaksime soodustama noorte tööhõivet eh, selleks, et tagada ka pensionisüsteemide stabiilsus. kuidas eh, rahanduse pikaajaline jätkusuutlikkus eh, tagada, siin ei ole midagi räägitud elanikkonna vananemisest ning demograafilistest muudatustest Euroopas kõik see on äh, toonud välja uue väljakutse riigi äh, jätkusuutlikkuse osas ning äh, kindlasti ei tohiks me lasta elanikkonna vananemisel mängida niivõrd otsustavat rolli riikide rahanduses sotsiaal- ning rahanduspoliitika peaksid tagama põlvkondadevahelise tasakaalu ja see on keskse tähtsusega pikaajalise strateegia seisukohast ning kolmas lõige, kuidas äh, defineerida riigivõlga, äh, siin on väga oluline pensionifondide roll ja seda mitte ainult finantssektori eh, aspektist, vaid eh, ka riigid ise peaksid pensionisüsteeme paremini mono-, moniteerima, liikmesriigid ning Eurostat võiksid välja töötada ühtse statistilise meetodi eh, selle olukorra mõõtmiseks. ja kui me nüüd räägime maksejõulisust liikmesriikides, me peame siin vaatama ka, milline on võlgade hind liikmesriikides seotuna ka likviidsuse situatsiooniga ning riigi toetuse tagasimaksmise osas nendes riikides, kus on kõrge eelarve defitsiit. samuti ei ole siin mainitud midagi headest valitsustavadest, ega ka kõrgetest halduskuludest. see on kindlasti koht, kus meil oleks võimalik kokkuhoidu saavutada, aitäh. Jean-Paul Gösens, palun. aitäh, proua juhataja, ma tänan raportööri tehtud töö eest. tal on, ta vähemalt üritas äh, teha lahendusettepanekuid. Nendega võib olla nõus või mitte, aga ma arvan, et see on siiski väga kiiduväärne jõupingutus, sest et kui ma kuulan seda arutelu, nagu Uudo siin äh, seda kirjeldas ja kui ma siin mõtlen nüüd äh, et ma olen äh, tavaline inimene, näiteks kolmesaja elanikuga küla, külavanem, siis äh, ma ütlen, et kõik need ettepanekud on huvitavad, aga nad ei too suuri lahendusi. nii et kui on vaja eh, avalikke vahendeid vähendada, siis äh, nõus, aga me siis vähendame ka sissetulekuid ühe teise elanike kategooria jaoks, nii et äh, peab olema ka piisavalt juur, julge äh, ütlemaks, et äh, mm, see tähendab äh, kulude kokkuhoidu ja see tähendab, et igaüks peab kulusid kokku hoidma. ma toon näite, Prantsusmaal ja ka teistes Euroopa riikides oli äh, äh pre-, autode väljavahetamise preemia. Äh, see oli hea idee, võimaldas autosid välja vahetada, äh, uus, uusi autosid müüa ja need inimesed, kes tegelevad vanade autode Äh, edasimüügiga, siis äh, neil on nüüd probleeme, sest et äh, uused autod ei pea käima tehnilises kontrollis nii palju ja neid ei müüda edasi praegu, nii et me ei saa öelda, et me ühe asjaga lõpetame ja kõik muud asjad jäävad samasuguseks, aga me ei saa äh, sekkuda sellesse järjest keerulisemasse tasakaalu, mis meie äh, majandustes valitseb arenenud riikides. me ei saa ühte doominoklotsi pikali lükata, ilma et teised pikali luku-, kukuks äh,. siin räägitakse pikaajalisest äh, rahastamisest, aga milline see on? meil siin räägitakse haridusest, aga mitte kunagi ei ole olnud äh, sellist äh, erinevust äh, hariduse kvaliteedi ja tegelike vajaduste vahel äh, meil on äh, väga palju probleeme sellega, et pakkumine ja nõudlus hariduse vallas ei ole üldse äh, kooskõlas. siis, mis puudutab äh, pensionide jätkusuutlikkust, kas seda on võimalik lahendada ilma, et lahendataks seda avalike vahend, avaliku sektori vahendite jätkusuutlikkuse probleemi? me, ma arvan, et me peame mõtlema siin, säilitama kainet mõistlust, nii nagu teevad äh, seda meie kodanikud, äh, kes küsivad kohe, et äh, kui te sellesse investeerite, siis kust te raha võtate ja nii edasi. ma arvan, et me peame esitama endale pragmaatilisemaid küsimusi, ma ei ole kindel, et me leiame lahendusi ja vastuseid, aga see on siiski hea raport, selle me võib-olla ei ole kõigi asjadega nõus, aga see raport üritab vähemalt midagi konkreetset öelda, sest et kuidas te tahate äh, et me räägiks jätkusuutlikest, jätkusuutlikust rahastamisest, kui me vaatame ainult kaks aastat ettepoole. kui olla linnapea, siis, siis äh, siis tihtipeale mõeldakse ainult järgmistele valimistele ja näiteks tehakse siis uus ringristmik, kus on ka ilus lillapeenar. seda tehakse Prantsusmaal väga palju suur tänu, järgmine kõneleja, palun. suur tänu, proua esinaine, ka mina tahaksin omalt poolt tunnustust avaldada meie kolleegile, kes on selle raporti raportöör mina ei räägi siin lahendustest, nii nagu teised kolleegid, vaid pigem keskenduksin rohkem aruandlusele ja raamatupidamisele, sellepärast et täiesti mõttetu on iga, mõttetud on igasugused struktuurid, kui eh, sellise pakti kohaselt eh, liikmesriigid ei järgi eh, eelarvedistsipliini ja ei ole distsiplineeritud asjade aruandluse puhul olgu tegemist siis äh, aruandluse eelarve defitsiidi või riigivõla kohta ja ei edasta seda siis äh, rahaturgudele. see puudutab sama, sama puudutab SKT-d, Maastrichti kriteeriume ja nii edasi. viimane kogemus on näidanud seda äh, ühe riigi puhul, et mis juhtub siis, kui üks riik veab teisi riike ninapidi ja esitab siis ebaõigeid andmeid riigi rahanduse kohta kuid samas on teisi riike, kes äh, ei suhtu nii loovalt aruandlusesse, aga äh, käsi, aga kasutavad äh, väga arhailisi arvemeetmeid. kuidas on üldse võimalik, et tänapäeval liikmesriik ongi kassapõhine, selles mõttes kassapõhine eelarvestamine kuidas absoluutselt on võimalik kontrolli omada suurte riigihangete osas näiteks. see on täiesti vastuvõetamatu ja see ei tohiks olla lubatud. ja me peaksime pilgu ju suunama tulevikku, et kuidas liikmesriigil oleks, kuidas komisjonil oleks võimalik auditeerida sellist arvepidamist, kuidas teha prognoose sellepärast, et prognooside tegemine ei ole küll täppisteadus, kuid prognooside puhul on võimalik küll äh, pisivigu välja tuua. seni on prognoosid alati olnud väga optimistlikud, alati jäetakse mulje, et justkui midagi ei olekski viltu, kuigi olukord on hoopis tei-, teine koha peal. lihtsalt SKT näitajaid kogu aeg paisutatakse üles. nii et ma tõesti tahaksin, et me selles raportis viitaksime äh, statistiliste andmete äh, sõltumatusele, et me toetaksime sõltumatuid statistikaameteid ja et aruandlus oleks reeglite järgne seoses SKT-ga, riigi rahandusliku olukorraga, pensionitega seoses ja nii edasi. see kõik on väga oluline ja panustab nendesse lahendustesse, millest me täna siin kõik räägime. suur tänu! ma mõtlesin ka ise paar märkust teha esimene on äh, pigem teadaanne, tuleb nimelt öelda, et tegemist on äh, raportiga, mis äh, on tööhõivekomisjoniga meil koos, kaasraportiks süvendatud koostöömenetluse alusel. Nemad keskenduvad väljatulekustrateegiatele, sotsiaalmõõtmetele ja töökohtade mõõtmele. arvestatakse siis ka demograafiliste uuringutega nende raportis ja sotsiaalkaitsesüsteemidele Need on need osad, mis jäävad rohkem äh, tööhõivekomisjoni pädevusse ja nemad peaksid saama prioriteedi selles osas. see raport hakkab välja nägema nii, et äh, seal on kaks osa, põhimõtteliselt on siis äh, tegemist kahe raporti kokkupanemisega väga raske on muidugi teil hoida ennast eemale tööhõivekomisjoni ekspertvaldkonnas, kuivõrd asjad on omavahel vältimatult seotud, kuid ma pööraksin siiski kolleegidele nii palju tähe-, tähelepanu, et nii palju kui võimalik, keskenduge nendele aspektidele, mis on meie komisjoni pädevusvaldkonnas. ja veel, äh, Kay Edwardi sõnad on olnud äh, mõlemad olulised äh, mõõtmistulemused ja seire küsimused ja mis tegelikult puudujäägi on põhjustanud täiesti selge on see, et, äh, et täna tuleb välja töötada uued vahendid selleks, et kuidagi paremini seirata ja kontrollida seda, mis liikmesriigid oma aruannetes esitavad. ma võin teile viidata seda, et äh, Olli Rehni uue voliniku kuulamisel olid need eelarvevälised äh, raportid ka arutelul me palusime, et ta seda asja uuriks või vähemalt võttis ta endale kohustuse gei äh, küsimusele vastates äh, asja uurida. ja tundub, et me oleme jäänud küll nii-öelda sündmuste lõksu, äh, kuid eelmisel nädalal sain ma pressile väga sobivalt öelda, et me oleme juba selle asjaga hakanud tegelema ja et juurdlus on tulemas homme äh, toimub meil arvamuste vahetus äh, seoses äh, statistilise statistika haldamise nõu-, nõuandekogu esimese raportiga. mina olin muuseas raportöör omal ajal, kui see nõuandekogu loodi ja me pidasime ikka väga palju võitlema selle eest, et liikmesriigid üldse oleksid nõus vastastikuse järelevalvega oma statistika üle kuid täiesti selge on see, et see on üks nendest valdkondadest, kus äh, tuleks äh, teha edasisi jõupingutusi ja kindlasti annab see võib-olla äh, võimaluse meile kuidagi saada liikmesriikidele lähemale selles küsimuses. kuivõrd me peame neid seiremeetmeid, nagu ma ütlesin, edasi välja töötama ja me täpsemalt ei tea, kuidas üldse defitsiiti defineeritakse ei ole see küll põhjenduseks, miks kiirust maha võtta. mis iganes see täpne defitsiidi suurus praegu on, see ei olegi nii oluline, selge on ju see, et see on tohutult suur. tuleb arvestada küll jah, majanduse taastamiskavadega ja, ja tuleb ajastada õigesti meie sammud, kuid mulle tundub, et me ei ole praegu siiski veel välja töötanud äh, seiremeetmeid, mis vastaksid tänasele olukorrale ja me ei ole ka saanud äh, ülevaadet selle kohta, mis täpselt defitsiitides on, aga see ei ole põhjus äh, mitte teemaga tegeleda. minu poolt kõik. härra Wise on äh, siin komisjonist, kas härra Wise, teil on ka midagi öelda um,? aitäh, proua esinejana. üldiselt saan nõustuda mitmete soovitustega mis äh, siin raportis kajastuvad, äh, näiteks äh, vajadus suurema statistilise ratsionaalsuse osas ja kindlasti komisjon seda tulevikus püüab silmas pidada olulise teemana ka oma töökavas meil on äh, siin ka mõningad äh, kõhklused äh, selle raporti osas. see raport edastab ehk mõningaid sõnumeid, mida võib vääriti mõista ja tahaksin neist paar välja tuua. kõigepealt leiame, et raport rajaneb veida, veidi kitsarinnalisel uskumisel, et eelarvel on äh, rahanduse, rahandust destabiliseeriv mõju. viimased äh, arengud on näidanud, et destabiliseerimisküsimus äh, on vähemalt Euroopa Liidus väga selgelt seotud kohandamisvaja, vajadusega. kindlasti peab kohandama ka riigieelarvelisi vahendeid, ükskõik siis millise tsükli faasiga parasjagu tegemist on. teiseks, ja seda ka mõned eelkõnelejad mainisid, see raport äh, ei äh, too välja seost äh, jätkusuutlikkuse ning elanikkonna vananemise vahel. riigi rahandus on juba pikka aega olnud jätkusuutmatu mitmetes liikmesriikides juba enne kriisi oleksid olnud vajalikud otsustavad sammud võla vähendamiseks ja nüüd kriis on veelgi äh, selgemalt äh, välja toonud äh, vajaduse pensionisüsteemide reformiks. kolmandaks vajadus struktuurilise reformi järele peaksime jõupingutusi selles valdkonnas kindlasti suurendama, kuid meil on kahtlusi selles osas, et kas me peaksime siin ainult nõudlusele keskenduma, et kas ainult see annaks tulemusi, selle asemel, et majanduse elavnemist soodustada, peame välja tulema ka teiste mehhanismidega. me sooviksime, et äh, raport äh, nende strateegiate osas siis äh, veidi laiemalt läheneks riigi vahendite, riigi rahanduse jätkusuutlikkusele rahanduse konsolideerimine peaks minema kaugemale kasvu ning stabiilsuspaktist. riikide jaoks peaks konsolideerimine algust saama siis, kui majandus taastub, võtma arvesse ka kohandamisvajadusi ja mitmed riigid peavad selle kohanemisprotsessiga juba praegu tegelema. reformid pensioni ning tervishoiusüsteemis peavad samuti alguse saama selleks, et äh, muuta vananemisega seot-, seotud kulusid ja teiseks tööhõivega ning tootlikkusega seonduv selleks, et suurendada ka investeeringute mahtu. Nende elementide sissevõtmine raportisse annaks sellele raportile laiema perspektiivi, mis oleks meie arust vajalik. aitäh, härra Angnok, kas soovite kokku võtta selle debati? Alors, just euh, quelques remarques. paar märkust minu poolt. tegemist äh, on äh, muidugi vägagi kindlalt piiritletud mahuga ettevõtmisega, mul oli tähemärkide arv ette antud ja sellist äh, teemat kõikidest aspektidest käsitleda on väga raske. siis otsustasin olla äh, nii-öelda äh, väga nutikas selles kontekstis ning keskenduda siin äh, stabiilsuspaktile ja võtta arvesse ka erinevaid Euroopa Liidu tekste, raporteid, kolleegide raporteid Äh, seda, mis äh, puudutab Eurofondi tegevust, riigieelarvete finantseerimiseks pakutakse välja erinevaid meetodeid, et peaksime spekulatsioonimaksuga välja tulema ja et äh, keskpangad peaksid riikide val-, võlga finantseerima. ma ei ole sellest äh, võimalusest äh, siin äh, raportis rääkinud, et jääda piisavalt neutraalseks, nii et olen jäänud nendele piirangute raamesse ja püüdsin leida dialoogi võimalust meil, meie enda keskel, selleks et välja tuua need võtmelahendused, mis tagaksid riigi rahanduse jätkusuutlikkuse sellest raportist rääkides valmistab mulle sama palju muret kui teile, kallid konservatiivid ning liberaalid, see, et tõepoolest riigi rahandus oleks jätkusuutlik. kui me vaatame äh, riigieelarvete struktuuri liikmesriikides, siis äh, näeme, et äh, kulutuste protsent SKT-st ei ole Äh, suurenenud, vastupidi, ta on pigem äh, mõningates riikides langenud. nii et defitsiit on tingitud vähemalt viimasel perioodil äh, tulude laekumise vähenemisega. ja just see ongi nende probleemide allikas ning komisjon peaks hindama seda, kuivõrd äh, on kulude kontrolli rakendatud juba enne kriisi ja kas äh, oli tegemist äh, tõepoolest range erinevate ressursside haldamisega, ilma et, äh, võttes arvesse mõju ka majanduskasvule võttes arvesse kaheprotsendilist majanduskasvu eesmärki Äh, kuid äh, selle olukorras, kus majandus tegelikult kasvab äh, ühe protsendi võrra ja seda seetõttu, et on suurendatud, et ei ole suurendatud riigi kulutusi, nii et siin võib öelda, et tegemist on eelarvevahendite raiskamisega kindlasti on tegemist äh, ebatõhusa riigi äh, rahaliste vahendite kasutamisega ja see valmistab meile, valmistab mulle sama palju muret kui teile. eelarvevahendite kulutamine, see kõik äh, kriisi kontekstis on jäänud põhimõtteliselt samaks, kuid suureks riskiks äh, riigi äh, vahendite kulutamise või riigi kulude puhul on see, et äh, peaksime defitsiiti püüdma piirata. kui kõik Euroopa riigid järgmisest aastast tõepoolest kokkuhoiupoliitikat äh, rakendaksid, eh, siis eh, tõepoolest defitsiit väheneks mitte sellepärast, et eh, suurendataks väljaminekuid, vaid sellepärast, et järgneb res-, majanduslangus ja siin siis ilmneb see ka see, et tõepoolest järgneb samasugune olukord, nagu praegu on Kreekas, Hispaanias ning Portugalis ja just selles äh, kontekstis äh, valmistab mullegi muret äh, riigi rahanduse jätkusuutlikkus. siin on terve rida ettepanekuid, mida kuulsime. ma leian, et üheksakümnendate aastate lõpus, kui meil tegemist oli peaaegu täistööhõivega, siis äh, öeldi, et äh, äh, riigid oleks pidanud oma eelarve ülejääki kasutama nii et et tõepoolest, kui on tegemist eelarve ülejäägiga, siis äh, me peame mõtlema selle, kuidas eelarve äh, tasakaalu tagada ka tulevikus. kui äh, sellistes oludes ranget poliitikat rakendada, siis ei ole võimalik majanduskasvu veel kolme, nelja, viie aasta jooksul tagada rääkides nüüd pensionitest, küsimus pensionitest. ma ei tea, milline saab olema olukord kahe tuhande viiekümnendal aastal. see, kes siin saalis äh, saab öelda, milline on äh, äh, ma-, elanikkonna kasvumäär kahe tuhande viiekümnendal aastal, see on prohvet milline saab olema rände osakaal, elanikkonna vananemine ja nii edasi, mina ei saa, ei oska seda kahjuks öelda. nii et ma tahaksin pigem ettevaatlikult sellele teemale läheneda, mitte dramatiseerida seda olukorda. nii et ma kindlasti äh, ei jätnud seda teemat kahe silma vahele, kuid nagu ütles ka proua esinaine, on siin tööde jaotus äh, selle raporti puhul äh, tööhõivekomisjon tegeleb just nende küsimustega ja mina siin sooviksin välja tuua selle, et kui äh, Euroopa sotsiaalmudel on siin mingi positiivne osa või roll välja tuua, siis äh, tööhõivekomisjon peaks seda tegema ning leidma ka need mehhanismid, mis aitaksid meil seda mõju säilitada. nii et ma olen püüdnud siin leida näitajaid, mis äh, hõlmaksid äh, võimalikult paljusid teemasid. näiteks äh, tootmisvahendite kasutamise määr. praegu majandusteadlased räägivad majanduskasvu ning täistööhõive seosest ja et majanduskasvust rääkides on väga oluliseks näitajaks tootmisvahendite äh, kasutamise määr. et me püüdma, peame püüdma tagada selle eh, tasakaalu eh, eelarvevahendite kasutamise ning eh, tootmisvahendite kasutuse määra vahel mina leian, et äh, potentsiaalne kasvumäär praegu äh, on veidi võib-olla veid-, üle poole protsendi, kui jätta need automaatsed stabilisaatorid kõrvale, kuid ma ei sooviks sellesse tehnilisse arutellu praegu laskuda, ma võtsin lihtsalt need indikaatorid, äh, mida kasutavad kõik makroökonomistid tänapäeval Äh, selleks, et vältida lõplikku arutelu, lõpmatut arutelu sel teemal, mis praegu see kasvumäär õieti on. ma ei välista seda, et me tulevikus hakkaksime kasutama teistsuguseid äh, näitajaid, äh, näiteks keskkonnasõbralikkust, näiteks taastuvenergia puhul nii et äh, me peaksime ka neid äh, teemasid kindlasti tulevikus äh, hõlmama. nii et jään ootama rõõmuga roheliste muudatusettepanekuid selles osas, aitäh! Uh, let... suur tänu! ma lasksin sellel arutelul nii pikalt kesta, sellepärast et meil aega täna on, kuivõrd härra Langeni raport on edasi lükatud tegemist on olulise raportiga, nii et suur tänu härra raportöörile ja kõikidele teistele tehtud jõupingutuste eest. viies märts on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, see kukub siis järgmisel nädalal ja ärge unustage seda, et kolmandal märtsil on tulemas komisjoni ettepanekud Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend strateegia osas, kui te tahaksite nendega arvestada oma muudatusettepanekutes. arutame muudatusettepanekuid kahekümne teisel märtsil, hääletame komisjonis kahekümne seitsmendal aprillil nii et aega meil vist peaks olema selleks, et läbirääkimisi pidada ja täiskokku sihime seda asja siis maikuu teiseks täiskoguks. et selle jõuaks vastu võtta enne juunikuist ülemkogu. kõiki probleeme ilmselt selleks ajaks lahendatud ei saa, kuid loodetavasti saame siis teha ühe kasuliku panuse ülemkogule nüüd tänase päevakorra viimane punkt, kallid kolleegid, päevakorrapunkt number kaheksa puudutab see noteeritud äriühingute haldusjuhtiv ja järelevalveorgani liikmete tasustamist ja palgapoliitikat finantsteenuste sektoris ja meie raportööriks on härra El Hadrui. suur tänu, proua esinaine. ma tahaksin alguses kohe öelda et ajastus on tegelikult natukene ebaõnnestunud, sest et kell seitseteist äh, või kusagil viie paiku on mul vaja olla ühes teises komisjonis äh, tutvustamaks üht teist raportit, mille autor ma ka olen, aga ma ütlesin, et ma võin veidi jääda hiljaks, nii et loodetavasti me saame selle asjaga siin ühele poole. ilmselt on teil kõigil veel meeles kahe tuhande üheksanda aasta arvamus äh, eelnõu, mis puudutas finantsteenuste sektoris töötajate tasustamist ja neid aspekte, mis puudutab äh, börsiettevõtete äh, juhtkonna rahastamist. palju erinevaid mõtteid esitati palkade kohta, meie finantsstabiilsusnõukogu G kakskümmend algatused ja liikmesriikide poolsed algatused, minu meelest on oluline, et meil äh, Euroopa Parlamendina oleks väga selge ja hästi läbimõeldud ja nüansirikas äh, lähenemine võimalik vastu võtta. finants- ja majanduskriisi kontekstis on palgapoliitika eriti suurettevõtete palgapoliitika sattunud tugeva löögi alla. Äh, üks osa sellest on muidugi eetilised kaalutlused, kuid see ei ole ainus äh, aspekt, millest tuleks rääkida, tuleb rääkida ka majanduslikust mõjust ja et äh, teatav mõju on ka sellele, et inimesed keskenduvad liiga palju lühiajalistele tuludele ja see kõik viis esialgse majanduskriisi sellise ränkuseni, mis siis äh, kõigele tipuks tõi veel kaasa ka järgnenud majanduskriisi ja seega on minu meelest väga oluline, et me sellele asjale natukene, sellesse asjasse natukene süüviksime. meil tuleb äh, palgapoliitika paremini reguleerida, see, seda tuleb kõike näha üldises kontekstis. näiteks pangandussektoris võiks kaaluda äh, karmimate kapitalinõuete sätestamist, Arlene McCarthy räägib sellest oma raportis minu raport keskendub üldpõhimõtetele. me tahame paika panna, millised peaksid olema miinimumnõuded äh, palgapoliitikas see hõlmab siis endas just nimelt börsiettevõtteid. me peaksime mõtlema ka sellele, kuidas neid soovitusi äh, nüanssidega rikatat-, rikastatakse. uuringud on näidanud seda, et äh, praegustest soovitustest äh, ei ole piisanud. tuleb tagada uuesti võrdsed mängureeglid kõigile Euroopas ja komisjoni uuringud äh, ja mõjuanalüüsid on äh, toonud välja teatavad äh, uued tärkavad trendid, näiteks majanduse kehva olukorra ja palgapoliitikate vahel, mida praegu rakendatakse. viimase viieteistkümne aasta jooksul oleme me näinud tohutut kasvu ettevõtte juhtide palkades otseselt on see seotud nende palkade nii-öelda muutuvate teguritega. ei ole mingisugust seost või seal seos on väga nõrk ettevõtete juhtide sissetuleku tõusu ja ettevõtte majandustulemuste paranemise vahel mõjuanalüüsid on seda näidanud ja mitmed uuringud on seda samuti näidanud, näiteks ehm, Rahvusvaheline Tööorganisatsioon ja nende uuringud ja äh, muutuvad äh, tegurid on siis äh, väga tähtsad, neid on palju, ähm, suurema viiekümne ettevõtte seas on see väga suur ja kui me vaatame nende ettevõtete juhtide palkasid, siis probleem ei ole selles, et tuleks kärpida teadus- ja uurimust, teadus- ja rakendustegevust et see ei ole absoluutselt ka siis kooskõlas sellega, kuidas ettevõte on arenenud. seega lühiajalised tulud on kõigil eesmärg, e-, kõikidel eesmärgiks. seda tuleks muuta ja omavahel tuleks paremini seostada tulevikus siis palgad sellega, mida ettevõte tegelikult on saavutanud. me oleme näinud juba Prantsusmaal, Saksamaal, Belgias ja Luksemburis, et need asjad ei ole paigas nüüd veel maksuküsimused, äriõigus ja teised aspektid, kõik need tulevad siin samuti mängu. ei ole sugugi ilmselge, et liikmesriikides on seisukohad ühtlustumas ja see tähendab seda, et võib tulemuseks olla moonutused ühisturul. sellest ei tohi mööda vaadata. nüüd äh, soovituse võtmepunktidest rääkides tahaksin võib-olla rõhutada sellele, et keskendutakse pigem lühiajalistele tuludele, mitte pikaajalistele tuludele ja tuleb vaadata, äh, kuidas on palkade, kui suur osa on palkade kujunemisel äh, muutuvatel teguritel. Äh, me peame vaatama, millal tasusid välja makstakse, mida tuleks teha kui teatud eesmärgid ei ole saavutatud, kas ettevõtte juhid peaksid need välja maksma, mida teha lepingu lõputasudega, kõik need küsimused tuleb tõstatada teised aspektid, mis siin mängu tulevad, on siis nimelt tulemuslikkuse kriteeriumid ja äh, palganõukogud, äh, sõltumatud äh, direktorid ehk siis teisisõnu täitevvõimu mitte omavad direktorid ja nii edasi. Need on kõik selles soovituses kirjas peaks äh, see soo-, need soovitused jõustuma kolmekümne esimesel detsembril ja komisjon peaks meid andma pidevalt, andma meile pidevalt ülevaadet selle kohta, mis toimub. järelevalve tuleb tagada iga-aastase edetabeli kaudu ja komisjon peab äh, liikmesriikide tegevust iga-aastaselt siis hindama kõike seda arvesse võttes tuleb nüüd kaaluda seda, et kas me peame nende soovitustega minema natukene kaugemale. härra Barnier, kes on vastutav volinik, ütles oma kuulamise ajal, aga ka ECOFIN-i nõukogus eelmisel nädalal tõi välja üsna mitu olulist punkti. hõlmab, hõlmavad need ka kiiremate otsuste vastuvõtmist palgapoliitika osas selleks, et suurenevat riski vältida ja et tagada siis suurem sõltumatus palganõukogudes ja järelevalvenõukogudes. nii et selle asjaga tuleb äh, järgnevatel nädalal kindlasti koos tegeleda. me oleme üritanud Arlene McCarthy'ga äh, koostööd teha ja järgnevatel nädalatel, kuudel äh, kuulamine korraldada kahjuks, aga kuivõrd aega napib meil kõigil, ei ole see võimalik tulemas on äh, plaan, meie tööplaan ja loodetavasti see vastab kolleegide töökavadele. raport äh, tuleks siis kokku kirjutada kahekümne kuuendaks, kahekümne seitsmendaks aprilliks, muudatusettepanekute tähtaeg äh, ilmselt on kümnes mai, mis tähendab seda, et juuni alguses saame sellest rääkida ja kahekümne teisel juunil võime siis juba asja panna hääletusele. pärast seda läheb asi täiskokku Eh, nii palju siis sissejuhatuseks, eh, teema on lai ja ma olen täiesti veendunud, et arutelu saab olema elav ja ootan siis põnevusega kolleegide kommentaare ja loodetavasti koostöö sujub konstruktiivselt. suur tänu! Viki eh, Ford saab kõigepealt sõna. suur tänu ja suur tänu selle raporti eest muidugi tegemist on kolmanda korraga, kus me sellest äh, räägime, nimelt palkadest äh, viimastel kuudel, sellepärast et äh, see asi ka kapitalinõuete muudatusettepanekutes on esile tõusnud, Arliin koordineerib seda tööd ja me kindlasti kõik ootame seda, mida tal on öelda selle kohta, nii et kindlasti ma kordan ennast, aga selles ei ole ju midagi halba teema on kindlasti selline, mis maksumaksjatele, ma olen täiesti veendunud, mitte ainult Ühendkuningriigis, vaid ka mujal Euroopas, peavad väga oluliseks. Ühendkruuni maksumaksjana tean ma seda, et väga palju minu maksutulu, maksudest on läinud pankade väljapäästmiseks ja me tõesti loodame, et seda raha eh, ei kasutata sama lõdva käega kui aktsionäride raha varem eh, tohutute boonuste väljamaksmiseks liikmesriigid, nagu te ütlesite, on juba väga palju ära teinud ähm, ja ära teinud ka FSB, äh, et jõuda mingisuguse konsensuseni Euroopas. muidugi mitte midagi ei ole viga sel-, viga sellel, et äh, inimesed üritavad raha teenida ja kasumit äh, saada. muidugi tuleb tagada rikkuse loomine, kuid vale on see, kui me sellist kauboi või kausi-, kasiino äh, lähenemist kasutame teiste inimeste rahaga inimesed, kes peaksid äh, nendele riskidele ütlema ei, ütlevad muudkui aga jah ja me veel maksame selle eest nendele. vaatame seda, mida ütles Isaac Newton, äh, see, mis äh, läheb üles, tuleb sealt ka ükskord alla, nii et täpselt nii on see ka siin. Need, kui asjad lähevad hästi, siis tuleb ähm, edu jagada ja kui asjad on halvasti, tuleb ka koormat jagada Eh, nii see ei ole olnud, praegu jagame me ainult eh, seda rasket koormat. ja tõesti, see on see, et me peaksime nendest eh, lühiajalistest lepingutest lahti saama. üks ettevõtetest, kelle aktsionäride seas oli kõige rohkem töövõtjaid, oli just nimelt Lehman Brothers ja isegi sellistes ettevõtetes, kus tööjõud äh, oli äh, institutsiooni tulevikuga otseselt äh, seotud, ka seal alahinnati riske. nii et riskide kontrollimine tulevikus palgapoliitikas ainult sellest ei piisa tuleb vaadata ka, milline on kapitalibaas, ettevõtete maksujõulisus, sellega tegeleb Arlin muidugi juba, ja tuleb tagada ka see, et mõned riskihaldajad saaksid oma institutsioonides ka teatava austuse osaliseks seda on, oleme finantsturgudel ka juba näinud. mulle meeldib see, et korporatiivse haldamise küsimused äh, tõite välja, see on väga oluline, sellepärast et äh, need äh, organid peaksid märksa rohkema rolli märksa suurema rolli saama palgapoliitikate riskide hindamise osas. kergelt tekitab muret see, mida te rääkisite boonuste ja, ja tavalise palga küsimustes äh, on täiesti selge, et äh, mõned inimesed teevad selliseid suurejoonelisi žeste, et loobuvad oma boonustest ja eeldavad siis, et maksumaksjad tuleb nende poole jälle üle. on neid institutsioone, kes boonuseid on kärpinud, kuid äh, samas suurendavad oluliselt baaspalka. minu meelest see ei ole nüüd küll jätkusuutlikum lahendus ettevõtte juhtimiseks muidugi tuleb kuidagi riskivõtmist äh, toetada, aga tasakaal peab olema see, et boonuseid kärbitakse ja palku oluliselt suurendatakse, noh, see annab ju sama välja. tegemist on äh, täna finantsturgudel siiski globaalsete turgudega ja ettevõtted, mitte ainult finantsinstitutsioonid, tegelevad ülemaailmsetel turgudel ja me peame tagama selle, et äh, see, millised on Euroopa Liidu reeglid, arvestaksid ka ülejäänud maailmaga. tuleb kindlasti FSB liini jätkata ja öö, ma tõesti arvan, et liikmesriigid võib-olla tahavad äh, palkade üle suuremat kontrolli omada, kui Euroopa Liit praegu ette näeb, sedasama ütlesin ma ka kapitalinõuete arutelu osas, kui me rääkisime sellest, et ähm, see viiekümne penni äh, maks tuleb sisse ja, ja samas võrdleme siis seda olukorraga, mida Sarkozy tahab teha, minna märksa kaugemale, ühesõnaga me peame arvestama reaalsusega. suur tänu, Karl Hägglund, palun. aitäh, ma tahaks kõigepealt öelda, et et kahju, et see raport äh, on meil üks viimastest, et mm, me peame väga mm, tasakaalukad olema, kümme aastat tagasi me ei oleks öelnud, et me selle teemaga tegelema hakkame. ja seetõttu me peaks lootma, et äh, mõned äh, mõnedes valdkondades on mõistlikum äh, ettevõtluskultuur ja riskidesse suhtumine, aga tuleb äh, Äh, loomulikult anda ka teatavaid soovitusi. selge on aga see, et äh, Euroopas ja ülemaailmselt toimunu näitas, et soovitusi on vaja. meil on vaja tasakaalustatud lähenemist ja mm, me peame võtma arvesse ka äh, alternatiivsete investeerimisfondide direktiivi, kus me läksime üsna kaugele. meil on ka mm, avalikkuses kasutatakse ka selliseid populistlikke vahendeid, poliitikutel avaldatakse survet üht-teist ära teha ja seetõttu peame ka meie tegutsema. me peame nägema seda, et, et äh, tuleb äh, teha muudatusi, tuleb mõelda, kui kaugele äh, soovitused peaksid minema. tõsi on ka see, et äh, poli-, et ettevõtluskultuur on äh, riikides erinev, näiteks minu koduriigis ei olnud üldse mingeid äh, probleeme ja ka sellele tuleks mõelda. et me võib-olla ei tohiks ka liiga kaugele minna. alati tuleb mõelda ka sellele, et on riske Äh, niinimetatud äh, süsteemseid riske, nagu neid nimetatakse. Need puudutavad äh, ka boonuseid ning nende tasustamissüsteemide olemasolu on ju ka põhjendatud, see ei ole ju nii, et need boonuste süsteemid äh, Äh, loodi selleks, et direktorid saaksid palju raha, vaid algselt äh, oli tegemist sellega, et äh, sooviti heaolumudelit rajada laiale alusele ja öeldi, et loomulikult need palgad tõusevad ebaproportsionaalselt, aga me peame mõtlema, et kust see tulnud on, kust need põhimõtted tulnud on, kui me mõtleme siin siduvate sätete loomisele, loomulikult on hea, kui meil oleks järelevalveasutused, hea oleks, kui tekiksid uued kohustused, sest tekib ka küsimus, et kas on üldse piisavalt vahendeid, vahendeid nende sellise järelevalve jaoks. kokkuvõttes ma arvan, et meil peaks õnnestuma koostada tasakaalustatud äh, raport, aga mm, tõesti, äh, siin on ka väga palju poliitilist populismi mängus ja avaldatakse väga suurt mu-, äh, survet poliitikale. aitäh, härra Nitras, palun! E, chciałem podziękować panu e, El Hadrui za bardzo wyważone... E, Sooviksin tänada raportööri selle tasakaalustatud äh, lähenemise eest. me peaksime endalt küsima, kas äh, me arutaksime sellel teemal ka ilma majanduskriisita. kas me räägiksime läbipaistvusest, äh, avalikkuse informeerimisest, tasude osas äh, et võib-olla need nõuded oleksid äh, väljaspool kriisi täiesti piisavad, kuid äh, me peaksime kindlasti äh, analüüsima neid erinevaid probleeme ning vaatama, millised on need mehhanismid, mis tulevad esile just kriisi kontekstis. nii et ma si-, siin eristaksin äh, juhtimist, äh, mis lähtub turusituatsioonist. me ei saa kogu seda perioodi äh, hõlmata ka kriisi äh, olukordades on institutsioone, mis ilma lisanõueteta ei ole raskustesse sattunud nii et äh, reeglid peaksid hõlmama lühiajalist riskantset käitumist äh, ning sellega seotud tasu. nii et sellega me peaksime võitlema ja siin on ka teine aspekt, mis, mille määrab ära reaalsus, keegi, kes kasutab riigi toetust mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides, avalik-õiguslikud ettevõtted, riigiettevõtted saavad toetusi erineval alusel kui eraettevõtted. nii et see on see mehhanism, mis oleks nii-öelda patoloogiline, et kui keegi kasutab riigi toetust, riigi abi, siis eh, siin peaks tasustamine kindlasti olema reguleeritud. nii et me peaksime kindlasti eristama neid ettevõtteid, mis on justkui piiri peal, eristama neist eh, tavaturust kus äh, kriisi või riski pole defineeritud või täheldatud. finantsilise järelevalve seisukohast äh, on just see meetod, mida me peaksime arutama, sest äh, finantsjärelevalve tuleb mängu siis, kui tegemist on ohuga kuid üldiselt olen nõus nendega, kes ütlesid, et äh, selles valdkonnas peaksime siiski astuma ettevaatlikult, kuna see kõik on seotud ka Euroopa majanduse konkurentsivõimega. aitäh well,! Think... Marlin, palun. paljut on juba öeldud äh, selle kohta, mis puudutab äh, tasustamist ja see ei ole seotud mitte ainult pangandus äh, sektoriga. mul on hea meel, et äh, kolleeg raportöör on äh, välja toonud äh, terve rea aspekte, millega me peaksime enam tegelema, meil ei olnud piisavalt aega kuulamiseks, kuid me peaksime kindlasti ekspertide nõuandeid kasutama, kuna tegemist on keeruka valdkonnaga me ei saa siin teha mingeid ettekirjutusi, vaid peaksime pigem välja tooma selged põhimõtted, mida saaksid kõik Euroopa Liidu liikmesriigid rakendada tasustamise vallas. samuti peaksime me silmas pidama oma põhilist eesmärki, mis ei ole mitte ainult eetilised teemad, ka seda muidugi me peame tõstatama, olen nõus kolleegiga, sest sellega ei ole sugugi kõik korras olnud selle kriisi seisu, seisukohast. et see eetikapuudus turgudel oli ju silmapaistev, kuid äh, Euroopa Liidu tasandil peaksime me kaitsma oma finantsinstitutsioonide stabiilsust, finantssüsteemi stabiilsust, stabiilsust siin on terve rida võtmevaldkondi, kus peaks olema aktsionäride vastutus äh, suurem. Äh, kriis on ju näidanud, et paljud aktsionärid olid liialt passiivsed, äh, magasid maha otsustavad hetked nii et meil kindlasti oleks vaja suuremat järelevalvet ka tasustamise osas ja enam oleks meil vaja panustamist ka investoritelt, mitte ainult investoritelt, vaid ka teistelt huvitatud osapooltelt. nii et äh, see mudel, mis ähm, Hollandis äh, toimib, äh, kus äh, on siis erinevate partnerite ning sidusrühmade foorumid, see tõepoolest väärib jäljendamist. meil oleks vaja enam läbipaistvust, mida läbipaistvam kogu see teema on, seda enam see sunnib ettevõtteid võtma vähem riskantseid otsuseid nad ei vaataks mitte ainult oma taskutesse, vaid mõtleksid ka, milline on nende sotsiaalne vastutus. räägitud on sellest, et äh, siin on eesmärgiks raha teenimine ja selles ei ole ka midagi halba äh, finantsinstitutsioonide puhul äh, see on ju majanduse toimimise aluseks, kuid selgelt peaks välja tooma selle tasustamis äh, Äh, poliitika ei peaks läbikukkumist, valesid otsuseid tasustama, väärtustama. Äh, pangad, kes on teatanud, et äh, nende juhid ei ole sel aastal näiteks oma tasust välja võtnud, lisatasust välja võtnud, siis tundub justkui nad teeksid meile sellega erilise teene. nii et meie eesmärgiks selles raportis on muuta kogu seda tasustamispoliitika kultuuri finantsteenuste sektoris ja siin on vaja meil ka tõepoolest vägagi kindlapiirilisi põhimõtteid. liialt üksikasjalised ettekirjutused sama, samas ei sobiks kõigile kahekümne seitsmele liikmesriigile, kuid samas peaksime me edastama signaali finantsteenuste sektorile äh, et äh, me ei soovi äh, soodustada äh, kasude privatiseerimist ning samas sotsiaalse vastutuse avalikkuse kanda jätmist nii et see oleks meiepoolne sõnum ning ma toetan raportööri poolt välja toodud põhimõtteid. Sven. Um, just, just very briefly. teen väga lühidalt mind üllatasid mõned äh, märkused, mille sisuks oli, et äh, see retoorika põhineb äh, populistlikul poliitikal ja seab ohtu Euroopa majanduse konkurentsivõime. ja mina peaksin ütlema seda, et majanduskriisi analüüsid küll näitavad seda, et me motiveerisime liialt liigset riski äh, võtmist ja meil peavad olema paigas mingisugused määrused, mis aitaks vältida seda, et jällegi tekib samamoodi olukord, kus selline lühiajalikkus äh, on kõige valitsejaks ja et äh, et tööstuses jällegi terve mõistus ei toimi ja see tähendab seda, et tuleb midagi teha, see ei ole populismi arendamine, see ei sea konkurentsivõimet sugugi ohtu, vastupidi, see aitab konkurentsivõimele kaasa Euroopa ettevõtetes sest et me oleme kriisi ajal õppinud seda, et äh, palgapoliitilised otsused, mida ettevõtete nõukogud äh, võtsid ja eriti äh, siis ettevõtete, mitte ainult juhatused, vaid ka nõukogud, läksid aktsionäride ja majanduse huvidele laiemalt otseselt vastu. kui me nüüd vaatame neid põhimõtteid, mis on kirjas komisjoni dokumendis, siis me näeme, et need ettepanekud on kõik suhteliselt sellised hägused ja põhimõtted, mis on liiga ähmased, ei, ei ole trükimusta üldse väärt. nii et me peaksime olema sõnades väga öö, otsekohesed, meil on vaja sellist palgapoliitikat, mis oleks öö, pikaajalisem ja me peame seal pikaajalise silmas vähemalt ühte ettevõtlustsüklit. kui palgapoliitika on äh, lühinägelikum, siis äh, toetatakse endiselt üleliigset äh, riskivõtmist. Saksamaal on selleks loetud praegu kolm aastat, kuid sellest ei piisa, sellest, et kui majandus äh, jällegi äh, jõuliselt asub äh, tõusuteele, ei ole selline sama lühinägelikkus jällegi äh, ettevõtluse otsuste peamiseks mootoriks. kui palkades on teatav osa paindlikkust, siis peaks olema see arvestatud vastavalt tervele majandustsüklile. teine põhimõte kui osa palgapoliitikast jäetakse lahtiseks, peab see olema nii avatud positiivsete kui ka negatiivsete arengute korral. ja kolmandaks peaks olema täiesti selgelt piiritletud palkade siis need muutuvad tegurid, näiteks siis et, et kakskümmend viis protsenti kogu palgast võib siis tõusta või, või, või väheneda ja peamine murepunkt meie jaoks äh, seoses selle kriisiga ei ole mitte ainult see, kui suured need äh, palgad olid, vaid läbi tuleb murda sellest liigse riski võtmise kultuuriga, kultuuri toetamisest ja et me võtaksime siiski jätkusuutlikuma kultuuri omaks ja selleks peab, tuleb paika panema nii selle raporti kui ka proua McCartney raporti puhul väga selged reeglid, need peavad olema siduvad ja selged, mitte ähmased ja sellised, mis ei arvesta absoluutselt nende õppetundidega, mida kriis meile on andnud. suur tänu äh, raportööri sõnul äh, nii palju veel, et ähm, ta pidi küll kahjuks lahkuma transpordikomisjoni, kuid tema kolleegid ja assistendid ähm, panevad kõik kirja, mis järgneva arutelu jooksul öeldakse ja härra Pullmann võib-olla raportööri äh, nimel siis võtab asja kokku, Jean-Paul, palun. teen lühidalt meil on äh, väga erinevaid äh, äh, probleeme selle raportiga. me oleme palju rääkinud virtuaalsest ja reaalsest majandusest, aga küsimus, mille võiks endale esitada, oleks see, et kas see, nii kõrged palgad on legitiimsed, kas need on seotud nende isikute panusega äritegevusse näiteks meie parimad insenerid, meie parimad matemaatikud äh, tahaksid hakata pigem treideriteks ja raha kokku ajama hakata, selle asemel, et ehitada äh, siin äh, sildu ja midagi muud teha selleks, et äh, ja Svenile sellega head meelt teha. me peame teadma, mis on asjade põhjused olnud. Societe Generale, mis äh, oli Äh, Prantsuse pank, mille äh, president äh, lahti lasti, ta sai tal oli väga kõrge palk, aga probleem oli selles, et et tema läks pangast kahe äh, aasta pärast ära ja sai järgmisest pangast äh, boonuse, aga ähm, kulus, äh, aga probleemid jäid nende inimeste kanda, kes jäid sinna panka edasi töötama mm me, siin öeldakse, et meie majandus hakkab kannatama ja nii edasi, kui tegemist on meil hedge fondidega, siis lähevad kõik eh, Dubaisse, kui seal on need lubatud, aga tegelikult ei ole ju keegi läinud eh, Dubaisse. Eh, need on lihtsalt olnud argumendid, mida on esile toodud, aga mis ei ole realiseerunud. Er proua Kort-, Wortmann-Kool, aitäh, ma ei saanud kohal olla siin, kui raportöör äh, sõna võttis, aga ma tahaksin reageerida kolleegide poolt öeldule. väga oluline on see, et Euroopa Parlament ja meie rahvaesindajatena tegeleks äh, nende tasudega, sest meie kodanikud ei saa aru, et antakse, makstakse selliseid ülikõrgeid boonuseid pankades, mis pankrotti lähevad. ja sellel kõigel on olnud väga halb mõju ka finantssektori stabiilsusele, see äh, õhutas riskikäitumist ning äh, lisaks äh, oli see ka põhjuseks, miks me peame, pidime äh, riigi vahenditest panku toetama. oluline on, et äh, tulevikus käidutaks mõistlikumat ja kui me kehtestame reegleid, siis see on äh, ainuõige tegutsemisviis. komisjoni ettepanekus on ka üks hea mm, lähenemisviis äh, ära toodud Hollandis äh, on meil olemas pankadele mm, teatavad reeglid, aga me peame boonuste puhul arvestama ka seda, et äh, me soovime Euroopas saavutada mm, võrdseid mängureegleid kõigile ja kui komisjon arvab, et äh, rakendamine peab jääma liikmesriikide pädevusse, siis ma ei tea, kas see on õige, et äh, me peaksime Euroopa äh, järelevalveasutuste jaoks ka teatava rolli ette nägema selleks, et säilitada võrdseid tingimusi aga loomulikult peame silmas pidama ka eesmärke ja ma olen kolleegidega nõus selles osas, et me ei tohi liiga detailseid reegleid äh, paika panna, mis äh, oleksid äh, mingites olukordades ka kahjulikud, näiteks see boonuste maks, mis mõnedes riikides juurutatakse, see ei ole ähm, tegelikult lahendus, see ei takista riskikäitumist, aga tegelikult peaks meie eesmärgiks olema just riskikäitumise tõkestamine ja selle tagamine, et Euroopas kõik ajaksid ühte asja, et meil tõesti oleksid tagatud võrdsed tingimused kõigile, aitäh! Edward, palun. me räägime täna nendest äh, kosmil-, me ei räägi siin täna kosmilistest äh, rokkstaaridele või näitlejatele või jalgpalluritele maksva, makstavatest tasudest, kui me sellest räägiksime, nad arvaks, et me oleme täiesti napakad. aga samas äh, finantstööstuses töötavate inimesi palku me siin arutame täiesti vabalt ja selleks peab olema oma põhjus ja põhjus, sest peab olema kindel selles, mis on tegelik põhjus. nii nagu härra Kooses ütles, olen ka mina väga ehmunud sellest, et äh, meie targad pead äh, selle asemel, et äh, läheksid insenerideks või teistesse valdkondadesse, lähevad finantsturgudele tööle, sest et palgad on seal suured, aga see kõik on seotud meie ülikoolidega. on teaduskondi, kus ähm, üliõpilasi on väga vahe pähe, sest et neil ei ole ka vahendeid äh, õpi-, üliõpilaste koolitamiseks. ja teiseks äh, tekib küsimus, et, äh, et teatud sektoritel ei ole võimalik maksta selliseid palku ja muidugi, kui see õhupall katki läheb, siis on täiesti selge, et inimesed hakkavad tormi jooksma teistesse sektoritesse. on muuseas endiseid äh, pangahaisid, kellest on saanud kas äh, Äh, aiapidajad või, või mida iganes. peamine põhjus, miks me sellest siin räägime, on see, et me päästsime välja ühe majandussektori, kes ei suutnud omadega enam toime tulla, nad arvasid, et nad hoiavad kõige kontrolli all, tegelikult läks asi kontrolli alt välja äh, ja pöördusid nad siis maksumaksjate poole, et äh, nad, nad hädast välja aitaksid. ja vot see on kogu asja iva nüüd, kui me läheneme juba asjale sellest perspektiivist, siis on järgmine küsimus, mis tuleb endale esitada, see, et kas selline praktika viib selleni, et äh, et inimesed hakkavad liialdama ja et äh, võetakse liialdatud riske ja et on võetud liialdatud riske. ja sellest juba ju piisabki. ja teine põhjus, võib-olla jah, meie poliitika on populistlik, aga see selleks Äh, oluline on see, mida inimesed arvavad, nemad on lõppkokkuvõttes need, kes makse maksavad ja nemad on need, kes peavad oma taskuid tühjendama selleks, et äh, äh, subsideerida, alal hoida või uppumissurmast päästa sellised institutsioonid, me ei peaks oma tegevust välja vabandama, inimesed eeldavad seda, nemad peavad selle asja kinni maksma maksumaksjad siis ja nendel on absoluutselt kõik õigused teatavad põhimõtteid peale suruda, mis on vastuvõetavad üld, üldsusele. aitäh. Äh, oh, Olle Schmidt järgmisena, palun. Äh, ma vabandan, jäin proua esinaine äh, hiljaks, olen kella kaheksast hommikul istunud, istusin siis Kopenhaageni lennujaamas. muidugi me peame tegutsema. Sven Kiigold aga äh, ettevaatlikkus ja tasakaalukus on väga oluline. kõikides oma sammudes peame tasakaalukusele viitama, vähemalt minu koduriigis on arutelud ja välja pakutud seadusandlus mitte ainult suunatud pankadele, kes pole oma asjadega hästi hakkama saanud, enamus nendest ei olegi äh, väga halvasti käitunud, vaid on suunatud ka väikestele ettevõtetele, ja selles mõttes äh, üldine palgasummade, palga, palkade summa suureneb. ärgem unustagem seda, et me oleme alati öelnud, et üks lahendus ei sobi mitte kõigile. ja ka selles kontekstis on see nii. ja seega ma tõesti loodan, et meie lähenemine saab ükskõik hetkel tasakaalu ja muidugi ei peaks me olema populistlikud, kuid ma olen täiesti nõus sellega, et rahvas on vihane, kuskil see viha muudkui podiseb kaane all ja midagi tuleb sellega teha, suur tänu. suur tänu, ütleb proua esinaine, ka minu poolt mõned märkused. me oleme palju rääkinud riskidest ja muidugi võib nõuda järelevalvajatelt igasuguseid asju ja teha kapitali ja maksujõuet jõudluse osas teatavaid nõudeid, tagamaks selle, et me oleme kaitstud ja et meie finantsinstitutsioonid on turvatud riskide ees nii palju, kui on võimalik. kuid praegu me juba räägime eetikast, moraalist või kultuurist, kuidas iganes seda nimetada. ja me oleme jõudnud sellisesse faasi, kus me enam ei saa öelda, et järelevalvajad on need, kes selle probleemi peavad lahendama samas muidugi on äh, täiesti selge, et käitumismudeleid muuta on väga raske ja seega peaksime me igasuguseid struktuure kasutama, näiteks nagu nõukogusid ja aktsionäride nõukogusid, et nad rohkem äh, sellist moraalset või kultuurilist äh, survet su suurendaksid. kuid samas ma olen täiesti veendunud, et me oleme praegu juba sellises faasis, et sellest vist ainuüksi ei piisa, vähemalt mõnede finantsinstitutsioonide jaoks, nagu seda on näiteks pangad ja tõesti, vahe on ju suur, et kas tegemist on börsiettevõttega või äh, mõne finantsteenuste sektoris tegutseva ettevõttega. kui äh, äh, sa teed midagi valesti, siis sa peadki põhja minema ja midagi pole siin teha, keegi ei peagi sind päästma ja on samas siis teised finantsinstitutsioonid, mille maksumaksja nagu justkui peaks välja päästma ja on selliseid institutsioone, millest me juba eelmise raporti puhul rääkisime, Äh, et võib-olla neid äh, peaks nüüd täpsemalt uurima, kus, milline nende olukord turul see siis ka on ja kas nad väärivad seda väljapäästmist. huvitav on siin see, et äh, kui me vaatame ajas natukene tagasi, noh näiteks kaks aastakümmet, mm, siis lõhe kõige rikkamate ja ülejäänud ühiskonna vahel oli märksa väiksem, kui see on täna ja siin on tea-, selge korrelatsioon maks, siis kasvu äh, määrade ja selle lõhe suurenemise vahel ja krediidireitingute ähm, äh, osas. ja enam ei märgata seda, et see lõhe muudkui suureneb äh, kõige äh, rikkamate ja, ja ülejäänud ühiskonna vahel, kuivõrd keskendutakse üksikisiku krediidile kogu aeg ja see finantskriis on meid pannud olukorda, kus me peame kuidagi sellest tohutust krediidist lahti saama. ja kuidagi siis mulle tundub, peaksime me paralleelselt ähm, saama lahti ka sellest tohutud lõhest kõige rikkamate ülejäänute vahel. eriti pankades on see lõhe kõige suurem kõik, mis siin on öeldud tasakaalu, tasakaalu ja muu osas on muidugi õiged, kuid mingi hetk äh, satub, äh, saab, saab äh, kätte ka see aeg, kus isegi mina kui liberaal pean asja alla neelama ja ütlema, et on teatud valdkondi, mida tuleb reguleerida, et üks hetk saab see veega, veeklaas täis, minu klaas on küll täiesti täis, näiteks muuseas selle mobiil äh, telefonide turus sai meil ka mõõt täis ja hakkasime reguleerima turgusid. Äh, ma räägin liberalismist laiemalt, äh, mitte siin meie erakonnast otseselt. nüüd ühesõnaga, kõike ei saa panna järelevalvet, järelevalvajate kaela ja ütlema, et teie peate riska, riske haldama, me ei räägi mitte ainult boonustest, vaid kogu palgapakettidest ja mind kindlasti huvitavad need ettepanekud, mis esitatakse nii kapitalinõuete direktiivis kui ka selles dokumendis ja võib-olla teen isegi mõned ettepanekud. ja kindlasti on see üks nendest asjadest, mis tuleb ära parandada nii-öelda, neid asju on palju, kuid äh, noteeritud äriühingute haldusjuhtiv ja järelevalveorganite liikmete tasustamine ja palgapoliitika finantsteenuste sektoris, see pealkiri paneb meid äh, mõtlema sellele, et äh, tõesti, me arvame, et üks lahendus sobib kõigile, see ei ole sugugi nii, me peame tegema siiski erinevusi mitte ainult äh, börsi ettevõtete ja finantssektori vahel, vaid ka finantssektoris osalejate vahel endas minu poolt kõik, teised ka pole rohkem sõna soovinud ja võib-olla annan sõna veel Uudo Pulmanile, kes võtab siis sõna raportööri nimel, et asi kokku tõmmata. aitäh selle eest, et te mulle sõna andsite. Äh, raportööri äh, nimel, meie fraktsiooni raportööri Elka Traui nimel, ma ei taha ma ei tahaks mitte üksnes raportööri õnnitleda, vaid ka äh, Ähm, komisjoni juhatajat äh, õnnitleda selle eest, et tal on selged äh, reeglid, et ta pooldab selgeid reegleid, ma arvan, et mõlemad raportöörid, kes äh, selle raporti eest vastutavad, nii härra Elka Traui kui proua McCarthy, on teinud selgeks, kui pühendunud, pühendunult me seda teemat käsitlema hakkame ning tõepoolest siin majandus- ja rahanduskomisjonis äh, peame me äh, ka vaatama, et äh, majandus- ja rahanduskriisis tõesti ka midagi õpitakse, sellest midagi välja tuleks, sest et me iga päev peame kinni maksma seda majandus- ja rahanduskriisi ja seda teevad inimesed, kes on kaotanud töökoha, kellelt võetakse eluks vajalikud vahendid ära ning loomulikult me peame nõudma seda, et inimesed, kes selle eest vastutaks, et nemad mm, käituks vastutustundlikult, ka e-, eraõiguslikud e, asutused peavad äh, vastutustundlikult käituma. ma ei taha siin pikemalt rääkida, me edastame ähm, kommentaarid raportöörile ja ootame huviga edasist head koostööd, aitäh! aitäh, nagu ütles äh, raportöör, et me uuesti arutame kahekümne kuuendal aprillil seda raportit, eh, muudatusettepanekud kümnendaks maiks, eh, siis kaalume neid muudatusettepanekuid juunis ja kahekümne teisel juunil on hääle, hääletus selleks, et eh, juulikuisele plenaarile viia see raport. nüüd on meie koosolek lõppenud ning homme